Okay, colleagues, uh, we'll begin the meeting. head kolleegid, alustame. So colleagues, we're going to begin if you want to take your. niisiis, kolleegid, alustame, palun võtke istet. Hey colleagues uh,, good afternoon. tere pärastlõunat. kõigepealt nüüd äh, päevakorra kinnitamine, meil on uus punkt kolm A, mis puudutab raportit äh, komisjonis lähtudes reeglist kuuskümmend üheksa F kolm, kolmandate riikide kodanikud, kellel on vajalik viisa välispiiri ületamiseks ning milliste riikide kodanikele kohaldub erand seoses Ühendkuningriigi lahkumisega ning see toimub siis üheksateist kümme kuni üheksateist kakskümmend ja hääletus algab üheksateist kakskümmend. kui keegi vastu ei ole, siis päevakord muudetud kujul on kinnitatud. nüüd eesistuja või juhataja teadaanded. täna on tõlge kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes välja arvatud äh, Taani, Horvaatia, Malta ja Keli. nüüd äh, kõigepealt äh, kahekümne seitsmenda veebruari koordinaatorite soovitused, raportööride ametisse nimetamine Franz Rohelistest on ametisse nimetatud kirjaliku menetluse kaugul liibe raportöör, mis puudutas siis Euroopa Parlamenti ja Nõukogut ENISA teemal, mis on Euroopa Liidu küberjulgeolekuamet ning Anna Miranda Rohelistest on nimetatud raportööriks äh, seoses eelarve eelnõuga aastaks kaks tuhat kakskümmend ja muudetud eelarvetega aastaks kaks tuhat üheksateist. kas keegi on vastu? ei ole ja meenutan teile, et elektrooniline hääletus algab üheksateist kakskümmend. palun pange valmis oma hääletuskaardid. nüüd jõuame esimese sisulise teemani, mis puudutab siis piirikontrolli ajutist taaskehtestamist sisepiiridel ning raportöör Tanel Fajon ei saanud siin kahjuks täna olla seoses teiste kohustustega, aga teda asendab sotsiaaldemokraatide koordinaator Birgit Sippel. niisiis, Sippel, kas sa annaksid palun parlamendikomisjonile aru arengute kohta? jah, aitäh. ma loen ette avalduse äh, raportöörilt Tanja Fajonilt. head kolleegid, kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat kaheksateist täiskogu võttis võttis vastu muudatused seoses Schengeni piiri eeskirjaga, mis puudutas piirikontrolli ajutist taaskehtestamist sisepiiridel ning siis suunati teema edasi liibe komisjoni aruteludeks kaheteistkümnendal detsembril ja kolmeteistkümnendal jaanuaril käesoleval aastal toimusid läbirääkimised, kuna Rumeenia eesistujaga toimunud läbirääkimised olid väga konstruktiivsed, siis hoolimata sellest, et sooviti määruse eelnõu vastu võtta ametiaja lõpuks, blokeeriv vähemus nõukogus takistas lõppude lõpuks kompromissini jõudmist ning kaheksandal veebruaril suursaadik Luminita Robesko andis Tanja Fajonile teada, et eesistuja ei suutnud lahkneda esialgsest volitusest, mis võeti vastu Koreperis ning läbirääkimised peatati Tanja Fajon usub jätkuvalt, et Schengeni piiri, piirieeskirja reform on äärmiselt vajalik ning meil on praegu kuus liikmesriiki Schengeni alal, kes ebaseaduslikult viivad läbi piirikontrolli sisepiiridel ja kõige murettekitavam on see, et need kuus riiki võivad pikendada seda piirikontrolli, kuigi maksimaalne ajavahemik on kaks aastat ja komisjon ei vaidlusta seda, isegi kui välispiiridel on meetmed sisse viidud ning märkimisväärselt on vähenenud sisserändajate arv, on piirikontroll sisepiiridel väga poliitiline teema, mida teatud riikide valitsused lihtsalt kuritarvitavad, millega kolleeg Tanja Fajon on hukka mõistnud. kahjuks me sellest tupikseisust välja ei saanud. meeskonnad tõesti üritasid kõike teha ja Tanja on selle eest väga tänulik, tänulik variraportööridega nõu pidanud, on Tanja Fajon jõudnud järeldusele, et kõige parem oleks praegu lõpetada esimene lugemine selle teema osas, lähtudes siis äh, vastu võetud otsusest täiskogul kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat kaheksateist ning Tanja palve komisjonile ja Claude Moraesile on et meil toimuks hääletus, millega saaksime ametlikult lõpetada esimese lugemise menetluse, aitäh. suur tänu, Birgit, niisiis kordame üle. viiendal märtsil saime e-kirja, koopias olid ka variraportöörid ja libekoordinaatorid ning paluti, et see teema viidaks täiskogu päevakavasse, et saaksime ametlikult lõpetada siis esimese lugenemise. kui keegi vastu ei ole, siis annan presidendile teada, et libe soovib äh, hääletust, et lõpetada esimene lugemine, lähtuda siis nendest muudatusettepanekutest, mis kiideti heaks eelmise aasta novembris. kui keegi vastu ei ole, siis läheb teema libe koordinaatorite kätte. nii keegi vastu ei ole, aitäh, Birgit, et edastasid meile raportööri Tanja Fajoni sõnumi. niisiis, nüüd jõuame siis teemani kolm A, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, kellele on vaja viisanõue välispiiri ületamisel ning äh, erandid siis seoses sellega, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust kahekümne üheksandal äh, novembril toimus äh, hääletus, kolm kolmepoolset läbirääkimist on olnud ning viies läbirääkimine toimub homme, kaheteistkümnendal märtsil või ja nüüd annan kiire ülevaate arengutest. viies kolmepoolne läbirääkimine toimub homme, variraportöörid kohtusid eile ning äh, palju meil aega on selle teema arutamiseks? igal juhul kümme minutit, aga arvestades, et inimesed soovid äh, sõna, soovivad kõik väga sõna võtta, siis andke märku, kui te soovite sel teemal kõneleda niisiis, viies triloog toimub homme. ja tahtsin uuesti selgitada, et viimasel kohtumisel selgitati, milline on parlamendi seisukoht ning tõstataksin veel paar teemat. selge on, et tegemist on väga problemaatilise teemaga. joonealune märkus, mis lisati teeb nüüd täiesti selgeks, et pärast nelja läbirääkimist, pärast viite erinevat sõnastust, mis on nõukogule edastatud, et ei ole mingit juriidilist põhjust, miks see joonealune märkus peaks seal olema seoses viisadega. see on nüüd täiesti selge, aga poliitiline olukord on selline, kus üks riik on esitanud joonealuse märkuse ning on loonud nõukogu seisukoha, mis on üsna huvitav nüüd pärast nelja kolmepoolset läbirääkimist ja korduvaid püüdlusi välja pakkuda alternatiivset sõnastust ja ka sõnastust, mida on kasutatud hiljutiste teemade puhul seoses Brexitiga, kus mainitakse Gibraltarit sellest kõigest sõltumata on toimunud nõukogus väga piiratud arutelud sel teemal, aga ma võin öelda, et nüüd on nõukogus seda teemat natukene käsitletud ning seetõttu on alust korraldada ka viiendat kolmepoolset läbirääkimist ning teine teema, mida tahaksin rõhutada, on see, et viienda triloogi puhul me saame aru, et komisjon, nõukogu ja loomulikult ka parlament ning variraportöörid, keda tahaksin kannatlikkuse eest väga tänada, käsitledes seda teemat, mis on muutunud üha poliitilisemaks. me kõik saame aru, et me peame selle teema lõpuks heaks kiitma ning seetõttu komisjon tõenäoliselt tuleb välja ka ettepanekuga kuulsin sellest pärast variraportööride kohtumist ja seetõttu on meil homme see viies triloog ja ma tõesti loodan, et viiendal triloogil me jõuame mingigi positiivse lahenduseni. igal juhul viies triloog pärast seda ja ma olen seda arutanud ka variraportööridega, igal juhul aega hakkab otsa saama selle teema osas sisulised küsimused muutunud ei ole. joonealune märkus on sellisel kujul, nagu ta tehti. ma mõistan, et eriti Hispaania liikmetel on väga tugevad seisukohad. meie, mina jään parlamendi esialgse seisukoha juurde viiskümmend kolm poolt, null vastu ehk siis viis alternatiivsed sõnastusettepanekud, mis käsitlevad Gibraltarit ka sarnasel viisil nagu varasemate teemade puhul, kus mainiti Gibralt-, Gibraltarit, seega ma loodan, et homme toimub mingigi läbimurre ning ähm, komisjon pakub ka midagi välja, ma ei tea, mida, aga loodetavasti on see midagi, mis aitab äh, kompromissini jõuda, sest nõukogu seisukoht praegu on täiesti poliitiline nõutakse ainult oma sõnastust, teisi ei arutata. ma olen nüüd valmis ka küsimustele vastama ja sõna soovivad härra Lopes Aguilar, härra Tjesek, Dias de Mera ja Maite. härra Lopes Aguilar, palun piirduge kahe minutiga. lepime kokku, kõigil on kaks minutit. härra Lopes Aguilar, palun. esimees, suur tänu, Claude teen väga lühidalt ja veel kord. ma hindan kõrgelt sinu tööd meie komisjoni esimehena, sinu tööd raportöörina selle teema kallal. austan väga sind ja sinu tööd äh, ja meil, mil mul on sinu vastu sõbralikud tunded ja ka meil on olnud neli triloogi, see teema ei peaks üldse olema problemaatiline, välja arvatud just see peamine punkt, mida sa mainisid. me rääkisime kõik, et peaks kehtima viisavabaduse osas vastastikku Ühendkuningriigi ja kogu ülejäänud Euroopa Liidu vahel. et äh, kodanikud saaksid reisida mõlemas suunas lühikeste reiside puhul viisavabalt, kuid äh, triloogidel on see jõudnud ummikusse just sellel põhjusel, mida sa mainisid. kakskümmend seitse liikmesriiki on ühehäälselt toetanud nõukogu seisukohta, mille kutsus esile üks liikmesriik. seda toetab ka nõukogu ja komisjoni avaldus, kus öeldakse, et ükski äh, Gibraltarit puudutav õigusakt, seda ei tohi vastu võtta ilma Hispaania kinnituseta, mis on endiselt äh, Euroopa Liidu liige. kui see, kui me tahame homme hommikust välja tulla, siis ainus lahendus on teadvustada, et äh, olukord ei lahene, kui see joonealune märkus sisse ei lähe. seega võib-olla, võib-olla peaks selle teemaga tegelema, tege-, tegelema teisiti. võib-olla peaksime vaatama võib-olla peaks äh, isikut vahetama, kes seda asja juhib. küsimus on selles, et see selgelt muudutab Ühendkuningriiki ja vastulause tuleb ka Ühendkuningriigilt. ma ei arva, et inimene, kes selle teemaga tegeleb, peaks olema Ühendkuningriigist, see peaks olema keegi ega ka mitte Hispaaniast. ma arvan, et ainus võimalus on, äh, kuidas sellest teemast välja tulla, on, äh, et koordinaator peaks sellele mõtlema, sest vastasel korral Äh, ei saavutata täiesti mõistlikku eesmärki enne meie ametiaja lõppu ja see oleks küll kõige halvem lahendus. härra Jeesek. aitäh. Alde Vari raportöörina pean ütlema, et äh, meil on suurepäraseid kolleege, kes raportööridena on vapralt kaitsnud äh, libekomisjoni ja parlamendi positsiooni nõukogu ees ja see toimus olukorras, kus kokkuvõttes parlament ei olnud väga ühtne ja kus nõukogu oli ühehäälne. Need kolleegid olid aga väga aprad ja edukad ning kokkuvõttes olgu siis tegemist äh, viisade peatamise mehhanismiga, saavutasid head kompromissid. täna ütlevad nad meile, et me peaksime üle võtma nõukogu positsiooni per se, nii nagu see on. sellest ma aru ei saa meie läbirääkimismeeskonnana oleme esitanud viis kompromissettepanekut nõukogule. ja meie esialgne seisukoht, mille vastu võtsime viiskümmend kolm poolthäält, null vastuhäält, seal ei mainitud Gibraltarit. kuid meie kompromissides oleme läinud äh, päris kaugele, tulles vastu nõukogule, sest äh, võtsime aluseks nende lähenemise, et tuleb viide Gibraltarile, see on väga suur hüpe edasi kom-, nõukogu positsiooni suunas. esitasime viis või kui palju sõnastust, kuid nõukogu ütleb ainult ei vastuseks ja nii palju, kui mina tean, eesistujamaa ka ei aruta seda tõsiselt nõukogus, praktiliselt arutelud puuduvad meie ettepanekute üle. meie ettepanekud ometi aga on juba väga lähe-, palju lähemale liikunud nõukogu seisukohale, ma näen seda kui solvangut parlamendi suunas meil on olnud neli kolmepoolsete kõneluste vooru, nõukogu ei ole seda tõsiselt arutanud, ta ei võta parlamenti tõsiselt. minu jaoks on see lihtsalt solvang. härra Dias de Mera, palun kaks minutit. suur tänu, esimees. minu seisukoht on, ma arvan, kõigile teada. ma ei hakka seda üle kordama ma arvan, et ma väljendasin end ka varasemalt juba väga selgelt, kui me seda arutasime. aga võib-olla paar uus, uut argumenti. esimees, te olete saanud viiskümmend kolm poolt häält, kaasa arvatud minu poolt hääle teie, meie, teie mandaadi toetuseks. kuid nagu igaüks teab, õigusloomeline eesmärk ja ülesanne ei, on töö, mida me ei tee üksi, selles osalevad ka nõukogu ja komisjon. ja vastavalt nendele viiekümne kolmele häälele nõukogu võttis ka kahekümne seise, kahekümne seitsme poolthäälega vastu öö, oma seisukoha. nüüd on meil vaidlus käimas, kus lisa, on midagi lisatud ja kus on öeldud, et Gibraltar on Briti krooni koloonia, mis vastab ka tõele. nüüd lähtudes sellest, esimees, te pole enam legitiimne, sellepärast et ei saa oma positsiooni raportöörina kuidagi lahutada oma Briti kodakondsusest. seepärast me näeme siin huvide konflikti. ja arvestades et asi on nii ja arvestades see küsimus on tõstatatud ka juba teiste liikmete poolt, siis ma arvan, et mõistlik lahendus äh, pehmelt öeldes ja eetiline lahendus, aga kasutan seda sõna, ma ei tahtnud seda teha, aga aga ütleksin, et kui tegemist on huvide konfliktiga, tuleb astuda kõrvale ja lasta kellelgi teisel töö üle võtta, kellelgi teisel meie fraktsioonilt, kellelgi, kes ei esinda Ühendkuningriiki ega mitte Hispaaniat, aitäh. okei okay,, thank you, Mr Dias de Mera. suur tänu, härra Dias de Mera ja Maite lõpetuseks. Sí, bueno, yo les... suur tänu. kuulasin tähelepanelikult sõnavõtte ja kõikidel koosolekutel, mis me, meil sel teemal on olnud, kaks probleemi, ütleksin, on meil siin. üks on seotud poliitilise sisuga ja teine on seotud foorumiga. kui me räägime foorumist, mil, vormist, siis äh, tundub, et lihtsalt, et äh, vormiliselt on nõukogu parlamendi vastu, kuid see, see on olukord, kuid see ei ole mitte kõik probleem seisneb selles, on, et see, mida nõukogu on siia lisanud, on õige asi. jah, parlament vajab austust, aga see, mis siia on teksti, teksti juurde on lisatud, on poliitiliselt õigustatud. see on seotud äh, küsimusega, mis on legitiimne huvi, mis vajab tunnustamist selle teema puhul jah, äh, parlamenti tuleb austada, Peeter, jah, kõik teised kolleegid, olen nõus, aga see on õige asi, mida nõukogu on siia lisanud, see on kohane kaitsta neid huve, mida siin äh, joonealuses märkuses kaitstakse. nii et kogu austuse juures kolleegide vastu, siin on meil tegemist äh, nõukogu kodaniku poolt kohase panusega ja peame ka nende poole liikuma, sest poliitiline sisu on tõsine asi. see on äärmiselt oluline ühe liikmesriigi jaoks Euroopa Liidus, tema suhetes Ühendkuningriigiga. ja seega ma arvan, et peame tegema kõik selleks, et seda liikmesriiki aidata. ma arvan, seda teebki nõukogu ja teeb õigesti. ja mis, mis siis? proua Sippel oli ka soovi, soovis ka sõna, ei olnud märganud esimees ja esialgu ma ei soovinud tegelikult osaleda selles arutelus, aga ma olen pisut segaduses. ja ma, ja see ärritab mind pisut, sest koordinaatorid ütlesid juba eelmisel libe komisjoni koosolekul, kõik koordinaatorid hääletasid institutsionaalse organile, et esimees peab neid läbirääkimisi pidama. Need läbirääkimised ei ole arutelu sellel teemal, mis on Gibraltari õiguslik staatus. me räägime Brexiti tagajärgedest ja tahame tagada viisavaba reisimise Ühendkuningriigi kodanike ja teiste jaoks. ma olen pisut segaduses, kui ma nüüd siin kuulen, et räägitakse huvide konfliktist, kuid paljud nendest, kes seda ütlevad, esindavad Hispaaniat. kas ka nendel siis pole mitte huvide konflikti? kui nad selliselt osalevad arutelus. ma ei arva, et see on õiglane. ja samuti tõstataksin küsimuse, et ei komisjoni ettepanekus ega Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes ei olnud sõnagi regioonide kohta, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, kaasa arvatud Gibraltar. selle tõi sisse alles nõukogu ja võib-olla mingil põhjusel, mida mina ei mõista esimees, raportöör ja variraportöörid on teinud äh, väga, siiamaani ära väga hea töö selleks, et võidelda meie komisjoni positsioonide, Euroopa Parlamendi positsiooni eest selleks, et võidelda nõukogu positsiooni vastu ja ma arvan, et peaksime neile andma võimaluse ka homme ja esimees ka juba ütles, et võib-olla sünnib homme kompromiss, mis tuleb komisjoni poolelt nii et peaksime jääma oma seisukoha juurde, peaksime jätkama tööd ja peaksime jätkama tööd just selle meeskonnaga, kelle poolt me hääletasime libekomisjonina. okei okay,, thanks uh.... aitäh. ma arvan, et ka komisjon soovis midagi lisada, kuid me peame asuma hääletama. siis läheb, me peame asuma hääletama. tänan kõiki tänan ka, et te pisut mõõdukamalt väljendusite kui viimasel korral. ma olen vägagi teadlik selles suhtes, mida ütles härra Dias de Meera, et see on väga ja väga poliitiliselt keerukas olukord, ma olen sellest vägagi teadlik variraportööridega. meie eesmärk on, on olukord lahendada niipea kui võimalik. kuid minu eesmärk on teha seda meie institutsiooni raportöörina, kes on raportööriks nimetatud ja tegutsen sellisel moel, ükskõik mis kodakondsus mul ka ei oleks, ma kaitsen parlamendi positsiooni, pakun välja lahendusi, kus mainitakse Gibraltarit. ja ütleksin ka, et eestseis, et eesistuja on teinud väga vähe ja nõukogu on teinud väga vähe selleks, et läbi vaadata kõik need kompromissid Gibraltar suhtes, et nemad võiksid ka kompromisse esitada, kuid seda nad teinud ei ole, nii et meie oleme teinud ära kogu töö. meie oleme tegutsenud ilma, et, et kuidagi oleks, oleksime olnud ebaprofessionaalsed või kui te vaatate minu käitumist, siis ei, ei näe te siin mingeid märke sellest, mis, mis rahvusest ma olen. pakkusin välja viis lahendust, kus mainitakse Gibraltarit. kõik oleks need välja pakkunud, oleks pidanud need tegelikult välja pakkuma nõukogu ja mitte mina, nii et minu, minu lähenemine on selge. nagu Hispaania kolleegid ütlesid, kuivõrd äh, teema on poliitiline, mida kindlasti ei saa ignoreerida, siis ma teen kõik selleks, et lahendada olukord ja iseäranis tahaksin tänada oma variraportööre, kes on samuti andnud suure panuse ja kes on väga järjekindlalt tegutsenud ning loodetavasti me koos saavutame viiendal voorul lahenduse. üks kõneleja ütles, et see peaks, oleks pidanud olema lihtne teema ja millega, millega varsti lõpule saadakse, sellepärast ma selle teemaga võtsin ja sain raportööriks, see oleks pidanud olema, olema lõpule viidud kolme päevaga, aga nõukogu tegi sellest keerulise teema, mitte mina. nii et loodetavasti õnnestub meil see lahendada homme ja ma tänaksin kõiki teie nägemuste eest, võtan seda kindlasti arvesse viiendal kolmepoolsete kõneluste voorul homme, aga nüüd asume hääletus, hääletuste juurde. If everyone is ready, we can go to the kui olete valmis, siis võtame esimese hääletuse. kolleegid, esimene hääletus elamislubade turvalisuse suurendamine Euroopa Liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavate liidu kodanike puhul ja nende perekonnaliikmete puhul raportööriks on härra Dupree. Gerard, kas te soovite sõna enne hääletust? jah, palun. suur tänu, esimees. esimees, head kolleegid, eelkõige tahaksin tänada kolleege ja nende meeskondi, eriti variraportööre, nende suurepärase panuse eest ning meie kollegiaalsete mõttevahetuste eest vaatama selle, vaatamata sellele, et meil olid väga suured erimeelsused. ma loodan, et komisjoni enamus toetab saavutatud kokkulepet. see tugineb, tuletan meelde, neljal olulisel aspektil kõigepealt et liikmesriigid otsustavad suveräänselt, kas nad annavad või ei anna välja isikutunnistusi. teiseks, selle määruse et eesmärk on, on soosida vaba liikumist ühtses formaadis, mis tagab parema loetavuse ja dokumentide äratundmise kõikide liikmesriikide poolt. nüüd kolmandaks, biomeetriline andmetega kiip parandab turvalisust ja hoiab ära identiteedi usurpeerimise. tegemist ei ole sõrmejälgede andmepanga loomisega liikmesriikides Euroopa Liidu tasandil, need viiakse lihtsalt elektroonilisse kiipi, mis on väga turvaline ja neljandaks, rakendustähtajad võtavad maksimaalselt arvesse dokumentide praegust kehtivust selleks, et dokumentide uuendamise kulud ei kasvaks liiga suureks ei kodanike ega liikmesriikide jaoks. ja tänan teid tähelepanu eest. non, pas besoin okei okay., everyone okei okay., thank you. Eh, suur tänu, härra Dupree ja kolleegid, asumegi nüüd hääletama. üks hääletus teksti üle, milles lepiti kokku institutsioonide vahelistel kokku kõnelustel ja hääletus on alanud. Just The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt, kakskümmend vastu, kaks erapooletut, õnnitlused raportöörile. nüüd siserände kontaktandmete Euroopa võrgustiku loomine uuesti sõnastatud raportööriks on Cecil Kienge. Cecil, kas soovite sõna enne hääletust ja palun suur tänu ja suur tänu, Claude. soovisin äh, tänada variraportööre. eriti sellepärast, et meil oli väga lühike tähtaeg, meil oli suur vastutus ja see, mida nad tegid, võimaldas parandada kontaktametnike rolli meil on nüüd uus pusletükk paigas, see peaks meil võimaldama kiiresti lõpule viia rände- ja varjupaiga paketi ja sellega saame ühendada ka parlamenti igas mõttes. suur tänu kõikidele variraportööridele ja sekretäriaadile. suur tänu, Cecilia, asume hääletama, hääletus on alanud. The vote is closed ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kümme vastu, kolm erapooletut. õnnitlused raportöörile. And now we come to um, the ja nüüd komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse number viissada viisteist kaks tuhat neliteist millega luuakse sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend, teine lisa. siin kõigepealt raportöör. ja siis võib-olla komisjon, kuid kõigepealt annan sõna proua Sippelile, Birgit, palun. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin kuulda komisjonilt sest ma ei mõista ettepanekut, nii et oleks kõigepealt äh, hea nende sõnavõttu kõigepealt kuulda. jah, see on tõesti hea põhjus, miks äh, kuulada ära komisjon. nii et härra Niidi äh, siseasjade peadirektoraadist delegeeritud aktid ja teised aspektid, kas te selgitaksite lühidalt proua Sippelile, enne kui me hääletame? lühidalt. tere õhtust kõikidele, suur tänu ähm, vabandust, et ma pean pikendama teie arutelusid. delegeeritud aktidel on ainult üks eesmärk. parandada vastavat õiguslikku alust selleks, et tagada piisav rahastamine vastuvõtukeskuse jaoks Kreeka emamaal. me teeme, tahame seda teha selleks, et võimaldada EST ja mitte ainult äh, äh, õigetele alustele viimist, selleks et me saaksime tagada pikaajalise rahastamise, aga me tahaksime ka, et neil oleks piisavad finantsvahendid ja õige õiguslik alus selleks, et me saaksime ka äh, kaasajastada neid keskusi. meil on väga kahju, et on tekkinud mõningane segadus seepärast, et äh, nende delegeeritud aktide või parandatud aktide puhul on kontrollitud keskuste mõiste siin kaasatud ja ma selgitaksin väga selgelt, et loomulikult ei ole absoluutselt mingisugust kavatsust meie poolt kasutada neid delegeeritud akte selleks, et äh, rahastada niinimetatud kontrollkeskusi. enne kui need kontrollkeskused üldse, üldse määratletakse ja te ütlete õigusega, et me töötame endiselt väga tõsiselt äh, koos teiega ja koos liikmesriikidega selle nimel, et meil oleksid pikaajalised ja jätkusuutlikud mõisted, äh, mida tähendavad üldse sellised kontrollikeskused. seega tegemist on oluliste delegeeritud aktidega, nad on äh, sisuliselt esmatähtsad selleks, et tagada aja jooksul vastuvõtukeskuste arendamine Kreekas ja mitte kuidagi ei ole see meiepoolne katse kiirendada või kuidagi teist mööda minna selleks, et leida vahendeid, kuidas rahastada neid niinimetatud kontrollkeskusi okay,. suur tänu, hea, et me saime selle teema nüüd selgeks enne hääletust ja Birgit esimees, aitäh, kuulasin komisjoni esindajat härra Oniidit väga tähelepanelikult, aga jällegi olen pisut segaduses, sest äh, võib-olla küll, et teil ei ole mingisuguseid hullumeelseid kavatsusi, kuid siiski sõna kontrollikeskused on ettepanekus sees ja mitte keegi ei tea, mida see tähendab. Te ütlesite ka, ka vastuvõtukeskuste sõna mainisite ja kui te räägite vastuvõtukeskused, miks te siis ei ütlegi vastuvõtukeskused, miks te mainite kontrollikeskusi? see näeb tõesti välja kui täiesti uus mõiste. võib-olla küll, et delegeeritud akt ja kõik muu on väga oluline, aga jällegi, see ei ole õiglane, see, mida komisjon taaskord on teinud, äh, segada ära erinevad asjad, et on olulised asjad, mõned on olulised, aga samuti rakenda-, kasutada uusi mõisteid, äh, mis iganes teie kavatsused ka ei oleks sellel ei ole see, igaüks võib mõisteid välja mõelda ja me ei saa olla nõus sellise delegeeritud aktiga, ilma et meil oleks olnud aega kontrollida, mis on selle sisu ja mõju ja mis oli, mis oli praktil-, mis, mida praktikas tähendavad need kontrollikeskused ja seepärast meil on aega vaja juurde selleks, et sellest rääkida ja seepärast peame hääletama nende delegeeritud aktide üle täna. aitäh, raportöör ja aitäh kannatlikkuse eest, kolleegid ja nüüd äh, sellele mõttevahetusele tuginedes, olles ära kuulnud raportööri ja komisjoni vastuse, hääletame nüüd mõlema, mõlema punkti üle. esimene hääletus kõigepealt ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud nelikümmend neli poolt, kaheksa vastu, erapooletuid ei olnud. ja järgmine hääletus on alanud. jällegi proua Sipper on raportöör, seitsmes päevakorrapunkt, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli poolt, kaheksa vastu, erapooletuid ei ole. suur tänu tehtud töö eest, proua Sipper. So that's it for votes. Thank you, colleagues. This is the end of voting time. Thank you. To... kolleegid, aitäh! hääletused on sellega lõppenud ja läheme nüüd järgmise olulise punkti juurde. kui te lahkute, siis palun lahkuge vaikselt, kui jääte, siis jääge. Äh, meil on tegemist haldusnõukogu valitud kandidaadi Niina Gregori kuulamisega seoses tema nimetamisega EASO uueks tegevdirektoriks, nii et kui te lahkute, lahkuge palun vaikselt. tegemist on meil kuulamisega. Äh, palun jääge kui saate jääda, oluline päevakorrapunkt. kolleegid, niisiis tere tulemast meie komisjoni. Niina Gregori, kandidaat, kelle on välja valinud. palun, kas te saaksite vaikselt lahkuda? Niina Gregori, haldusnõukogu valitud kandidaat, kandidaat EAOSO uue tegevdirektori kohale proua Grigori teeb avalduse, vastab meie küsimustele enne, kui ta ametisse nimetatakse vastavalt artiklile kolmkümmend EASO kodu, EASO määruses nelisada kolmkümmend ühest aastast kaks tuhat kümme. kohal on ka raportöör ja teised asjast huvitatud kolleegid. kolleegid, palun lahkuge vaikselt, meil on nüüd kavas kuulamine pärast seda teeb meie komisjon ettepaneku parlamendi seisukoha vastuvõtmiseks kandidaadiga seoses. ning valmistades ette tänast kuulamist, koostasime rea küsimusi ning proua Gregori on koostanud kirjalikud vastused ja need vastused leiate meie veebilehel koos tema lühikese elulookirjeldusega ja ilma täiendava venituseta annangi sõna nüüd proua Grigorile. tal on sõna kuni kümneks minutiks ning pärast seda palun liikmetel märku anda, kes sõna soovivad. siis kuulame ära raportööri ja teised sõnasaajad ning siis vastab proua Grigori. proua Grigori, tere tulemast meie komisjoni ning teil on sõna. aitäh sõna andmast, härra esimees ning suur tänu selle sooja tervituse eest Euroopa Parlamendi liikmete poolt ja libekomisjoni liikmete poolt. mul on suur au teie ees esineda täna haldusnõukogu poolt valitud kandidaadina EASO täitevdirektori kohale. olgugi, et mul juba võimalus oli, vastates kirjalikele küsimustele ennast tutvustada, nagu esimees märkis, tutvustan ennast lühidalt praegu ka ning äh, oma lühikeses sõnavõtus puudutan neid probleeme, mis eas ees seisavad ning räägin sellest, kuidas ma näen ameti tulevikku. mina olen pärit äh, Sloveeniast ning olen <coughs> rändeküsimustega töötanud siseministeeriumis Sloveenias juba üle kahekümne aasta. viimased kümme aastat olen olnud peadirektor Sloveenia suurimas peadirektoraadis, mille haldusalasse kuulub ka meie siseriiklik varjupaigaamet. ning mul on olnud nende kümne aasta vältel piisavalt võimalust näidata, et ma suudan hallata niisuguseid küsimusi nii strateegilisel tasandil kui keskjuhtimise tasandil, sealhulgas tegeleda hankeküsimustega, personaliküsimustega nii rahvusvahelises kui siseriiklikus plaanis. oma karjääris olen juba üheksakümne üheksandast aastast tegelenud Sloveenia seisukohtade ettevalmistamisega sisejustiitsvaldkonna küsimuses, küsimustes ning Sloveenia eesistumisel kaks tuhat kaheksa oli mul au juhatada strateegilist komiteed Skifat, mille liige Sloveenia poolt ma endiselt olen. olen osalenud umbes kaheksakümnes ministrite nõukogus ise justiitsküsimuste valdkonna Sloveenia delegatsiooni liikmena ning olen Sloveenia delegatsiooni liige olnud ka Euroopa Ülemkogu kohtumistel, mis annab mulle põhjaliku strateegilise ja poliitilise tausta sise- ja justiitsvaldkonna poliitilistest küsimustest ning nendega tegelemisest kõrgel poliitilisel tasandil. olen Sloveenia delegaat ka OECD rändetöörühmas ning äh, olen samuti ka rahvusvahelise rändepoliitika mm, äh, Viini äh, töörühma delegaati liige. see on, on andnud mulle võimaluse teha koostööd kolleegidega teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning ka teiste oluliste partneritega, mil, kelle hulka kindlasti kuuluvad Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament, nii et mul on õnnestunud säilitada tihedat tihedaid koostöösuhteid ja rajada võrgustik vastavas äh, valdkonnas. olen aktiivselt kaasa löönud äh, EASO töös tema algusest peale ning olen ka EASO haldusnõukogu liige. seetõttu olen päris hästi kursis EASO olukorra ja tööga ning äh, samuti nende probleemidega, mis organisatsiooni ees seisavad. daamid ja härrad, lubage mul öelda, et ma olen sügavalt veendunud selles, et meil Euroopa Liidus on vaja tugevat varjupaiga tugiametit, mis suudaks lahendada praegused ja tuleviku välja, tugev tulevikuprobleemid selles valdkonnas ja nendeks on liikmesriike toetada ja ko koordineerida praktilist koostööd rändeküsimustes ja varjupaiga küsimustes ning see olekski minu esimene rõhuasetus, kui mind määratakse täitevdirektori ametikohale. ühise Euroopa varjupaiga raamistiku rakendamine õiguslikult on vajalik ning uue raamistiku ettevalmistamine äärmiselt oluline, kui me soovime, et meil säiliks solidaarsus ning teineteise aitamine ja toetamine Eh, liikmesriikide poolt eh, teineteise mõistmisest ning Euroopa Liidu vajaduste mõistmises. koolitusprogrammid, toetusvahendid, eh, lähenemiskursi säilitamine, seirefunktsiooni tagamine, kõik need on olulised rollid varjupaiga tugiametile. ühine Euroopa varjupaigasüsteem ei oleks võimalik ilma hea informatsioonita päritoluriikide kohta ja ilma vastavate poliitiliste suuniste ja seadusaktideta. ning äh, omalt poolt olen valmis direktorina tegelema tõsiselt äh, võimekuse suurendamisega analüüsi ja andmete kogumise valdkonnas kriisiolukordades, milles äh, suur surve langeb teatud liikmesriikidele, on Varjupaiga Tugiamet juba näidanud, et operatiivse toe pakkumine tihedas koostöös mm, teatud konkreetsete liikmesriikidega annab vahetuid tulemusi ning aitab kaitsta inimesi, kes seda vajavad. minu peamine eesmärk siin oleks toetada välja, äh, töötada välja toetusvahendid äh, ühtsetes vastuvõtupunktides. lisaks äh, uurime praegu isikute vastuvõtuplatvorme ja teisi, teisi võimalikke lahendusi ning EASO on valmis oma mandaadi piires siin lahendustes kaasa lööma. minu hinnangul Euroopa viimane ümberkorraldus aastal kaks tuhat kuusteist on osutunud edukaks nii mitmeski plaanis. organisatsiooni struktuur peab kajastama organisatsiooni ülesandeid, nii et kui Euroopa, kui tuleb uus Euroopa varjupaiga tugiamet, siis, siis peab see suutma täita uusi ülesandeid vastavalt mandaadile mis äh, peab olema ühel täieõiguslikul Euroopa ametil selles plaanis. mul on hea meel, et haldusnõukogu on vastu võtnud eelarve ja ühtse tegevuskava järgmiseks perioodiks, sest see võimaldab äh, ametil oma tööd, töö juurde asuda ning ma loodan, et Euroopa Parlament kiidab heaks kaks tuhat seitseteist EASO eelarve täitmise peagi. EASO peab, äh, EASO eelarve peab suurenema ning personal peab suurenema selleks, et äh, me suudaksime toime tulla oma tuumiktegevustega ning täita uusi ülesandeid vastavalt ülemkogu järeldustele ja tegevuskavale. seda on aga võimalik saavutada ainult tihedas koostöös kõigi sidusrühmade ja ameti vahel. tuleb taasrajada usaldus eh, nii partneritega kui organisatsiooni sees. ning viimane, samuti väga oluline asi, täitevdirektor koostöös haldusnõukoguga peavad tagama strateegilised suunised organisatsioonile, mis võimaldaks motiveeritud inimestel EASO-s püsida ja töötada. lisaks on täitevdirektori ja tippjuhtkonna roll tagada vajalikud pädevused ning motiveerida töötajaid, tagada hea töökeskkond ning võimaldada saavutada häid tulemusi ühises töös austatud Euroopa Parlamendi liikmed ning liibekomisjoni liikmed. EASO täitevdirektori koht on loomulikult samm edasi minu isiklikus karjääris, mis on pühendatud rände ja varjupaiga valdkonnale juba selle algusest peale. EASO on näinud päris palju raskusi viimasel ajal, me kõik oleme nendega kursis ning endiselt on mitmeid tõsiseid probleeme, mis lahendamist vajavad nii ameti poolt kui meie kõigi poolt, aga ma olen veendunud, et meil õnnestub need üheskoos lahendada, tehes koostööd ka Euroopa Parlamendiga vastastikuse austuse ja mõistmise vaimus. ma loodan, et mul tekib võimalus täitevdirektorina amet sellest raskest perioodist läbi juhtida. suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you! see on päris hea algus Strasbourgi, eh, Strasbourgis esmaspäeval, kui inimeste tuju pole kiita, on raske nii palju tähelepanu saada, aga teil see õnnestus. suur tänu, aga nüüd eh, alustame kolleegidega. esimesena saab sõna raportöör Peeter Niidermüller, Niidermüller, kes on selle teemaga töötanud. Peeter, palun. Thank you very much. aitäh. kõigepealt suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest väga oluline on näha, et äh, pärast äh, teatud raskusi viimastel aastatel ja kuudel on EAS-is praegu uus energia, uus dünaamika. sest äh, mina leian, et tegemist on ühe olulisima institutsiooniga Euroopa ühises varjupaigasüsteemist, sest mitte ainult Frontex ja mitte ainult piiride kaitse ja piiride haldamine ei ole oluline, vaid oluline on ka see, kuidas me suudame ohjata olukorda pagulastega ning aidata seda hallata. mul on väga kahju, isegi enam, ma, ma olen väga pettunud selles, et nõukogu ei suutnud leida lahendust. võib-olla te mäletate, et meil oli esialgne kokkulepe Malta eesistujaga juulis kaks tuhat seitseteist ning nüüd kaks aastat hiljem ei ole nõukogus endiselt mitte midagi otsustatud, see on häbiväärne, et nõukogu ei ole suutnud midagi ära teha. ja ma olen tõesti väsinud kuulamast erineva, eri eesistujaid äh, ütlemast, et meil ei õnnestunud nõukogus kompromissi leida. nõukogu ülesanne on leida kompromiss ja aidata sellel äh, asutusel äh, tööd, teha tema tööd Euroopa ühise varjupaigasüsteemi osana. järgnevatel nädalatel, kuudel ja aastatel äh, loodan, et EASO saab oma ülesanded täita, aga selleks on, on vaja EASO-t muuta. selleks, et ta oleks osa ühisest Euroopa varjupaigasüsteemist ja soovin teile selleks edu. aitäh, Peeter! nüüd koordinaatorid, kes siin on, proua Metsola, proua Sippel ja proua Kriisberg. proua Metsola, palun. aitäh. aitäh, proua Grigori. lubage ka mina omalt poolt tänan ajutist äh, täitevdirektorit härra Aduud, kes ikka siin viibib, selle eest, et ta on juhtinud äh, ametit väga raskel perioodil, perioodil mille vältel amet ei ole saanud positiivset tähelepanu. aga amet on meile äärmiselt oluline ning Euroopa Parlament on alati väga tähelepanelikult eh, ja suure pühendumusega jälginud ametis toimuvat selleks, et tagada ameti töötamine maksimaalse võimekusega ning eh, ühinen Peeter Niedermülleriga eh, selles, mis puudutab kahetsust selle üle, et nõukogu ei ole suutnud siiani vastu võtta äh, uut, uuesti sõnastatud äh, määrust EASO kohta, mis oleks saatnud selge sõnumi selle kohta, et Euroopa Liidul on tõsi taga rändevaldkonnas, valdkonnas, kus väga paljud liikmesriigid vajavad tuge ja abi. valdkonnas, milles Euroopa Liit oleks võinud oma rändepoliitika ja varjupaiga, varjupaigapoliitika kohta saata selge sõnumi. aitäh, proua Gregori ja soovin teile edu teie uues, uutes ülesannetes ja küsimus, mis mul on, puudutab hiljutist toetust Euroopa Liidu poolt mitmele liikmesriigile eh, seoses eh, nende isikute eh, laevadelt vastuvõtmise keskustega. tahaksin küsida, missugune roll oli EASO-l nendes protsessides ning kuidas oleks selle põhjal võimalik edasi liikuda niisuguse jätkusuutliku ja püsiva solidaarsusmehhanismi poole. aitäh, Roberta. Birgit, aitäh alustan lühikese märkusega. nagu Peeter Niedermüller ütles, juba kaks tuhat seitseteist oli meil esialgne kokkulepe olemas. aga endiselt ei ole nõukogu suutnud selget seisukohta võtta varjupaigasüsteemi osas ja see tuletab mulle meelde, et nädalavahetusel sattusin lugema artiklit, mis tsiteeris ühte meie liikmesriikide poliitikut, kelle kohaselt tuleks rohkem anda võimu liikmesriikide valitsuste juhtidele, sest nemad suudavad kiireid otsuseid vastu võtta. no tundub, et me oleme siin kuskil nagu karnevalil või laadal, sellepärast et tegelikult me näeme, et hoopis parlament suudab teha kiireid otsuseid, olgugi et meil on kaheksa eri fraktsiooni ja arutelud ei ole alati kergete killast nii et me peaksime mõtlema pigem parlamendile täiendavate volituste andmisele. aga seda üldise märkuse korras. tahaksin teilt küsida, kuidas teie omalt poolt näete oma ülesandeid, arvestades sellega, et me endiselt ootame veel ühist seisukohta ühise Euroopa varjupaigasüsteemi kohta, et kuidas see hakkab mõjutama teie tööd ning äh, Ehm, mille, mis te saaksite enne ära teha, et olla juba hästi ette valmistatud selleks eh, ajaks, kui tuleb uus ühine varjupaigasüsteem ning samuti tahaksin küsida, missuguseid probleeme te enda ees näete, arvestades sellega, et olukord varjupaiga ja rände valdkonnas muutub, on muutunud ja muutub eh, edaspidi ka. Ehm, ning mõnikord saame me siin lähtuda faktidest, aga mõnikord kerkivad probleemid politiseeritud aruteludest. et kus te näete nendes valdkondades, nii probleemide valdkonnas kui võimaluste valdkonnas, seda, mida saaks teha selleks, et EASO muutuks tõhusaks ka, tõhusamaks ka olukorras, kus nõukogult ei tule selget otsust. aitäh, Birgit, Natali, palun, aitäh! kõigepealt meie fraktsiooni poolt ning ühtlasi Cecilia Wikströmi poolt, kes ei saanud täna õhtul kahjuks tuu-, tulla ja kes on meie ekspert eh, nendes küsimustes. soovin teile edu, tervitan teid eh, nende ülesannete juurde asumisel, mis on väga olulised Euroopa kodanikele ja mitte ainult asu, easule endale. tegemist on teemaga, mis huvitab Euroopa kodanikke ning ühinen samuti ka sellega, mida kolleeg Niedermüller ja kolleeg Metsola ja kolleeg Sipel rääkisid eh, seoses kahetsusega, mida me tunneme ja pettumusega, mida me, mida enamus parlamendiliikmeid tunneb selles suhtes, et nõukogu ei ole suutnud inertsi ületada selles küsimuses nii et vaatamata sellele, missugune on meie fraktsiooniline kuuluvus, te näete, et me oleme kõik ühel nõul selle olukorra osas, mis on kahetsusväärne poliitiliselt. enne kui küsin teilt ühe küsimuse, tahaksin veel väljendada head meelt selle üle, et teie olete sellesse ametisse asumas, mis annab ametile võimaluse üle saada nendest probleemidest, mis ameti ees on olnud ja see on väga positiivne. aga nüüd minu küsimus see on võib-olla mitte nii üldine küsimus, äh, sest puudutab äh, viimast aruannet seoses hotspotide tegevusega. me näeme sellest, et vastu võetud isikud, et neid hallatakse paremini ning võitlus äh, inimeste sala Euroopa Liidu toimetajatega toimub äh, tõesti institutsioonilisel tasandil. aga endiselt on päris palju põhiõiguste rikkumisi nendes keskustes, mida haldab Euroopa Liit või siis mida haldavad liikmesriigid vastuvõtukohtades. näiteks sunnitud töö ekspluateerimine, inimeste salaja toimetamine riiki, nii et tahtsin juhtida teie tähelepanu sellele olulisele küsimusele ja küsida, kas te olete juba mõelnud sellele, kuidas te saaksite eh, hakata piirama neid nähtusi ning teiseks, kuidas eh, oleks, eh, kuidas kavatsete hõlbustada haavatavate isikute tuvastamist ja mina olen ise ka laste õiguste interrühma liige ning seetõttu tahtsingi, tahtsingi küsida laste õiguste kohta, kes satuvad nendesse keskustesse. ja veel kord suur aitäh ja edu teile! aitäh, Helga Stevens, palun. aitäh. tahaksin, head kolleegid, tänada proua Gregorit tema sissejuhatava sõnavõtu eest ning küsida natukene täpsemalt eh, selle kohta, mida ta kavatseb teha personalipoliitikas tahaksin küsida, kuidas ta kavatseb hallata praeguseks kujunenud olukorda. ja veel üks küsimus. proua, te olete praegu haldusnõukogu liige ja samuti olete ka kandidaat täitevdirektori kohale. ning äh, tahtsin küsida, kuidas te kavatsete vältida huvide konflikti, sest te olete ju haldusnõukogu liige mis tähendab, et te pidite võtma seisukoha täitevdirektori kandidaatide mm, isikute osas, nii et kas te saaksite selles suhtes ka täpsustada? aitäh. ja, vielen dank um.... Ähm, Korneli Jänst. aitäh. kuulasin väga tähelepanelikult teie sissejuhatavat sõnavõttu. nüüd me oleme kõik kursis sellega, et EASO saab endale täiendavaid ülesandeid, selle pädevusring suureneb ja teiselt poolt on meil Vahemere piirkonnas ja mujal järjest rohkem inimesi, kes surevad Euroopa Liidu välispiiridel. mis on minu meelest väga suur probleem. ja kõik on nõus sellega, et tegemist on probleemiga, aga mina kuuleksin teilt nüüd eh, hea meelega täpsemat vastust selle kohta, kuidas on see ühitatav õigusega rahvusvahelisele kaitsele? et missugune, missugust rolli teie töös peaks see õigus äh, mängima ja kuidas te oma töös EASA-s kavatsete anda panuse sellesse, et, et niisuguseid asju enam ei juhtu või vähemalt juhtub vähem? et mida selleks tegema hakatakse, et rahvusvaheline kaitse pagulastele, varjupaiga taotlejatele oleks olulisemalt, äh, oleks, oleks nähtavam kui praegu, sellepärast et, et siin oleks EASO-l oluline roll. ja teiseks, äh, mind jääb natuke segadusse ja šokeerib ka see, mida teie seisukohtadest võib kuulda seoses nende kontrollitud keskuste või isikute laevadelt vastuvõtmise keskuste kohta, et missugune roll teie hinnangul peaks EASO-l olema tagasisaatmis- ja deporteerimisprotsessis? missuguseid ülesandeid te endal siin näete? kui te vaatate oma üldist ülesannete ringi, mis praegu EASA-l lasuvad, te päris paljudest rääkisite, aga selles osas te eriti midagi täpsemat meile ei öelnud. Okay, just in fairness to the um... andsime proua Gregurile kuni kümme minutit ja ma loodan, et ta suudab küsimustele vastates meile ka piisavalt täpselt vastata. Äh, Riteri Kavras, palun. aitäh. aitäh, proua Gregori, et tulite siia ja juba ette aitäh teile teie vastuste eest. mul on kolm küsimust. esimene on seotud viimasega, mille esitas kolleeg just kui teid ametisse nimetatakse uue, uueks EASO direktoriks, siis kuidas te kavatsete tagada, et EASO toimib rangelt oma mandaadi piires ning Euroopa varjupaigaraamistiku piires? Te olete maininud juba kontrollitud keskusi ja neid la-, esimest, inimeste laevade vastuvõtmise keskusi, mida Euroopa Liidu õigus ei reguleeri. ja meie peaksime ju tagama ometi, et EASO e toimib ainult Euroopa Liidu õiguse raames, nagu kaasseadusandjad on kokku leppinud. see oli esimene küsimus. teine, kuidas uue direktorina kavatsete tagada, et austatakse põhiõigusi, isikute põhiõigusi kõigis EASO operatsioonides ja tegevustes. kolmas küsimus. kui, kuidas ja kas vaba kodanikuühiskonna organisatsioonid, vabaühendused, eh, kes töötavad varjupaiga valdkonnas, kuidas nendega konsulteeritakse ja kuidas võimaldatakse teostada seiret EASO tegevuste ja operatsioonide üle? kuidas te kavatsete äh, parandada koostööd konsultatsioonifoorumitega? aitäh, aitäh, härra Terri Kavras. Maitse, palun. aitäh. lubage, ma alustan sellest, et soovin teile edu. sest äh, keeruline ülesanne, mis teie ees seisab, nõuab kõigepealt äh, ameti usaldusväärsuse suurendamist. sest päris paljudes äh, valdkondades ametit väga ei usaldata selles, mis puudutab äh, kiiret menetlust, kas tulenevalt sellest, et personali ei ole või muudel põhjustel. aga igal juhul nii see on. väga, väga hea, et teil on palju kogemusi nii administratiivpoolelt kui ka sisulise töö poolelt, et te olete äh, Te teate kindlasti, kus EASO esindused on ja ja paljuski EASO esinduste ühest kohast teise üleviimine, ma tulin Hispaaniast tagasi just sellest, ühes laagris, kus vanasti oli EASO esindus ühes punkris ja nüüd seda enam seal ei ole. et tõenäoliselt on see olnud ka tänu teile ning tõenäoliselt üks võtmeküsimus teie jaoks saabki olema, kuidas, kus need esindused asuvad ja kuidas nendega koostööd tehakse ja kuidas on võimalik neid probleeme lahendada, näiteks mori on suur, väga suur probleem ja seda on väga raske lahendada. kogu austuse juures ameti töö vastu ja siis terve rida muidki olulisi küsimusi. näiteks praegu jõuab Kreeka saartele päris palju afgaane. vastavalt meie regulatsioonile ei saa ka me inimesi Afganistani tagasi saata. et kuidas oleks võimalik äh, seda probleemi õigesti korra kohaselt lahendada? et ei tekiks probleeme põhiõiguste valdkonnas ning ei kahjustataks saabujate tervist, nagu Piirileta Arstide Organisatsioon meile ütleb, et näiteks, et et sünnivad lapsed, kellel ei ole kodakondsust, kes, kui, kui need lapsed sünnivad reisi ajal teel Euroopasse. nii et rääkige meile palun nendest reaalsetest probleemidest, mitte probleemidest kõrgetasemelistel kohtumistel. et kuidas te kavatsete toime tulla selle probleemiga, mis seisneb ebapiisavas personalis? et veenge meid, et te olete nende asjadega kursis väga hea küsimus. et eh, jah, niisugune küsimus, mida ma ise oleks ka küsinud, ootuste haldamine. et EAS-a loomulikult ei saa kõike ära teha, aga, aga Vahemere läänepiirkonnas need asjad, mida on võimalik teha, kuidas te, kuidas te kavatsete selgitada paremini inimestele, mis on EASO pädevused ja mis EASO pädevuses ei ole? et, et inimestel oleksid realistlikud ootused, sest vastasel juhul äh, inimesed ei mõista seda, mida EASO-lt üldse on võimalik oodata ja see on väga oluline. see on asi, mis mulle muret teeb, kui te alustate EASO juhtimist. ja viimaks Anna Gomes, peaks olema viimane sõna, et. aitäh, proua Gregori, minu parimad soovid, ühinen kolleegidega, kes samuti seda rõhutasid. mõistame, et Teie ülesande, ülesanne on väga keeruline. minu esimese küsimuse küsisid kolleegid juba ära, nimelt äh, selle, kuidas te näete EASO rolli deportatsioonis, isikute väljasaatmises ja tagasisaatmises. Äh, juhus, juhul kui inimene ei ole siia tulnud turvalisest riigist, nagu näiteks afgaanide puhul on. Äh, edasi tahtsin küsida, loomulikult oleks EASO roll teistsugune kui meil oleks õiguspärane võimalus Euroopa Liitu tulemiseks olemas ja kui, kui inimesed ei peaks Euroopa Liitu tulema eh, nende salaja Euroopa Liitu toimetajate vahendusel, iseäranis kui me räägime varjupaiga menetlusest. et eh, kas te olete sellega kursis, kas te, see läheb teile korda, kas te või olete te valmis avaldama liikmesriikidele survet, et meil on vaja õiguspärast võimalust Euroopa Liitu tulla? ning äh, nüüd äh, Malta baas. Malta puhul on meil tegemist niisuguse imeliku olukorraga, kus riik samas äh, müüb viisasid inimeste sala Euroopa Liitu toimetajatele Liibüast ja Alžeeriast ning komisjon pigistab silma kinni. olgugi, et kõik on sellega kursis, sellest võib meediast lugeda päris pikalt mõned neist on komisjonile saatnud ka konkreetseid märgukirju, aga komisjon endiselt jätkab silma kinni pigistamist. noh, kõik see seab kogu süsteemi usaldusväärsuse suure küsimärgi alla. kas te kavatsete jätkata selle, selles, selles suhtes Jaana Linnune pealiiva sissepeitmist? aitäh. kas on keegi veel, kes soovib sõna? ei soovi. no teil on nüüd väga keeruline ülesanne ja rasked küsimused, aga palun üritage neile vastata. ja andke meile nii, nii põhjalikud vastused, kui see võimalik on, aitäh. Thank you for those questions. Yes, they are. aitäh, et mulle uuesti sõna andsite ja aitäh veel kord nende küsimuste eest, mis asuvad kohe asja tuuma juurde. ning äh, seda kajastasid nii küsimused see puudutas ka teemasid, mis ei ole easas praegusel hetkel nii hästi, kui me räägime näiteks külmutatud eelnõust seoses varjupaigaametiga, nii et ähm, üritan vastata küsimustele esitamise järjekorras ja ma loodan, et ma võin neid ka pisut rühmitada, sest mõned küsimused olid üsna sarnased. aga alustuseks härra Niedermülleri küsimus, kes on ka EASO raportöör, see on väga oluline, sest tema tunneb kõiki üksikasju ning ma pean ütlema, et mis puudutab ühist Euroopa varjupaigasüsteemi, siis kogu pakett oleks üsna nähtav ja ka loogiline, aga praegu, kui meil on olukord selline, nagu seda juba kirjeldati ka parlamendis ja Euroopa Nõukogus, siis on kahju, et äh, varjupaiga küsimuste tugevameti määrusega ei ole edasi mindud, sellepärast et see looks täiendavaid võimalusi, et toetada seda uut ametit, mis saaks siis tõesti tegutseda nende nimel, kes vajavad Euroopa Liidus kaitset. varjupaiga küsimuste tugiametil on praegu volitus toetada liikmesriike seoses erinevate teemadega, mis on seotud varjupaiga küsimustega. kui me räägime juba praegusest Euroopa varjupaigapoliitikast, siis on loomulikult oluline, et EASO oleks see, kes töötab välja ühised vahendid, koolitused ning ka koha peal aitab operatsioone ellu viia, aga paljugi läheks kaduma, kui ei oleks täielikku ametit, sest amet saab tõesti toetada liikmesriike tõhusal viisil, tõhustades varjupaigamenetlusi, aidata liikmesriike, mis on äh, jänni jäänud, see puudutab ka teiseseid liikumisi, kriisiolukordi. seega sellest on EASO-l praegu kahju, aga loodetavasti me saame pikendatud volitused tulevikus. nüüd äh, proua Metsola äh, mainis neid ajutisi meetmeid ja ad hoc operatsioone, siis tõepoolest äh, EASO on pakkunud siinkohal toetusi teatud liikmesriikidele, Maltale, Itaaliale ja Hispaaniale, aga EASO saab töötada ainult siis, kui need liikmesriigid otsustavad äh, vastu võtta ametitoetust. Itaalias oli väga hea näide Messinast, kus EASO toetas ekspertide rühma ja kultuuriliste moderaatoritega ning see puudutas ka info levitamist, ümberpaigutamist ning kultuuriline mm, läbirääkija liikmesriikide osas oli tegemist tõesti ühise tegevusega ja see on väga tähtis, on oluline, et amet projektid suudavad jõuda konkreetsete tulemusteni koha peal, toetades liikmesriike ning see võiks olla ka mudel tulevikuks. loomulikult ajutised meetmed ei loo kestlikku süsteemi, me oleme sellest kõik teadlikud, aga see suudab leevendada esimese liikmesriigi koormust et tagada teatud solidaarsus ning see on ka heaks lähtealuseks edasistes aruteludes, kuidas selline ajutine meede võiks muutuda kestlikuks süsteemiks, kui me räägime ümberpaigutamisest. see on hea näide ning loodetavasti see võib olla ka meile juhtpunktiks, kui me soovime konkreetsemalt neid küsimusi lahendada. nüüd äh, proua Sippeli küsimus seoses EASO laiendatud volitustega, millega saab edasi minna ilma, et oleks ameti uus mandaat komisjoni ettepanekust tuli selgelt välja, et loomulikult EASO saaks ka rohkem raha eelarve mõttes, aga meil oleks ka võimalus palgata rohkem inimesi. praegusel hetkel EASO-s on kakssada kaksteist inimest Maltal ning sada seitsekümmend inimest on lähetatud Kreekasse operatiivtegevusteks ja ka sada seitsekümmend Kreekas, sada nelikümmend mujal ning komisjon pakkus välja, et EASO-l võiks olla kuskil viissada töötajat, Maltal kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse ja eelarve laien-, suureneks praegu on see kuuskümmend üheksa miljonit. see siis kasvaks kuni kolmesaja miljonini ja tulevikus sellise summaga saaksime tõesti palju rohkem korda saata, tegutses, tegutsedes täieõigusliku ametina. aga vahepeal, kui lubate, EASO üritab värvata nii palju inimesi EXPO-st kui võimalik, et äh, suurendada ekspertide arvu ning loodetavasti saame jätkuvalt toetust pakkuda liikmesriikidele, eriti kui tegemist on kriisiolukorraga. proua Kriisbeck küsis kriisikeskuste kohta kohta ning ka haavatavate inimeste kohta, siis tegemist on EASO põhiülesandega, sest see puudutab ka ühist Euroopa varjupaigamenetlust ning EASO jätkab nende teemadega tegelemisega, mida mainiti, ehk siis laste parimate huvide kaitse, vanuste hindamine, inimkaubanduse vastane võitlus, soopõhine vägivald. EASO on juba välja töötanud ja töötab edasi vastavad koolitusmaterjalid, abivahendid ning ka toetuse liikmesriikidele nendes konkreetsetes valdkondades. aga seda oleme juba välja töötanud koostöös Põhiõiguste Ametiga. ning see haakub ka koostöö küsimusega, koostöö Põhiõiguste Ametiga on aastate jooksul üha paranenud, muutunud konkreetsemaks. pean rõhutama, et tegemist on väga hea koostööga, mis sai alguse kaks aastat tagasi, on teatud valdkondi, kus põhiõiguste amet teeb EASO-ga väga tihedat koostööd. kaks tuhat kaheksateist EASO koostöös põhiõiguste ametiga töötas välja uusi toetusmeetmeid, mis puudutas saatmata alaealiste vastuvõtmist, suunised, hindamaks lapse parimaid huvisid ning ka vanuse hindamine ning äh, see äh, loomulikult on töö, mida teeme käsikäes Põhiõiguste Ametiga ning kaks tuhat üheksateist on ka välja toodud äh, dokumendiga, mis käsitleb just laste huvisid varjupaigamenetluses ning EASO on käivitanud ka ekspertvõrgustiku, mis puudutab haavatavate isikute kaitset varjupaigamenetluses ning äh, see on väga oluline teema ning loomulikult sellega tuleb edasi tegeleda. kodanikuühiskonna kaasamine. tõepoolest, nii nagu ka öeldi, EASO lähtudes kehtivast määrusest üritab kaasata kodanikuühiskonda, kes mängib väga olulist rolli varjupaiga teemade puhul, teeme seda avalike arutelude kaudu, õigusaktide vastuvõtmise kaudu, rakendusmeetmete kaudu ning nagu te ka ütlesite, siis konsultatiivfoorum töötab, seal on üle saja viiekümne liikme ning seal on olulised teemad kolme tüüpi tegevused on seal, esiteks iga-aastane kohtumine, temaatilised kohtumised, lisaks e-konsultatsioonid, EASO põhidokumentide osas ning otsene kaasatus EASO tegevustesse, nagu näiteks võrgustikutegevus ja nii edasi. see on teema, mis töötab, aga koostöövõimalusi on mitmeid ning väga oluline, et vähemasti see konsultatiivfoorum jääks kestma, aga ma, aga nagu ma ütlesin, loodetavasti siin võetakse arvesse ka tugiameti laiendatud volitusi ning saame nende tegevustega jätkata. kui me räägime olukorrast koha peal ja ka olukorrast kriisikeskustes või vastuvõtukeskustes, siis ma usun, et me kõik oleme kursis, kui keeruline see olukord seal on. ma pean ka ütlema, et need tingimused muudavad EASO töö üsna keerukaks liikmesriikide eksperdid töötavad seal kohapeal, väga keeruline on tagada korrektseid tingimusi. EASO praegu toetab liikmesriike nii nagu võimalik, lähtudes ametivolitustest. keskused on liikmesriikide kätes, aga EASO pakub tehnilist abi vastuvõtupersonalile ning äh, toetust, eriti seoses laste ja haavatavate äh, isikutega nendes niinimetatud turvaalades ning äh, üritatakse kiirendada menetlust. aga minu arvates on äärmiselt oluline, et kõik osapooled koha peal oma, omavahel tööd koordineeriksid ning et EASO pakub igakülgset abi ametivõimudele, kes siis seda keskust koha peal juhivad. nüüd jõuan härra Moraesi küsimuseni, mis on siis EASO pädevused? ma arvan, et on selge, et äh, praeguses olukorras pädevused on, ütleme, suhteliselt piiratud. kui me räägime praktilisest koostööst, siis loomulikult EASO saab tugevdada ja toetada heade kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel, aga kui me räägime ühise varjupaigasüsteemi elluviimisest, siis EASO pakub koolitusi, toetusvahendeid, aitab välja töötada uusi lähenemisviise, loomulikult koostöös teiste osapooltega ning saab olla abiks, aga ta ei saa iseseisvalt omal algatusel välja töötada uut. ma vabandan, küsimus puudutas rohkem oot-, ootusi ja ootustele vastamist, sest inimestel on nii palju erinevaid nõudeid, eriti nende inimeste poolt, kes ei ole kursis, millega Yaso tegeleb. ma vabandan, et teid katkestan, meil on lihtsalt ajasurve, aga küsiti ka tagasisaatmiste ja tagasipöördumiste kohta. nii, kas jäi veel midagi kahe silma vahele? Anna Gomese küsimus, kui te saaksite ka neile vastata. And an international protection. ja rahvusvahelise kaitse küsimus ja Euroopa Liidu õigus, jah, ma seda juba mainisin, ütleb härra Moraes. üritan teha lühidalt, lähtudes praegu kehtivast Euroopa Liidu õigusest ja rahvusvahelise kaitse õigusest ei ole EASO-l volitusi osaleda tagasisaatmismenetluses kui lõpeb varjupaiga menetlus ja inimene saadetakse koju tagasi, see on äh, Frontexi ülesanne. ning äh, praegusel hetkel EASO-l ei ole mingeid volitusi inimest, inimesi oma päritoluriiki tagasi saata EASO saab aidata ja aitabki liikmesriike varjupaigamenetluses, mis tähendab, et kui varjupaigamenetlus lõpetatakse, siis liikmesriikidel on oma õigusraamistik, mille kohaselt isik tagasi saadetakse, toetab seda sellest siis Ranniku ja Piirivalve või Frontex, aga seal on, neil on siis äh, õigus inimesi tagasi saata. ma loodan, et ma vastasin küsimusele. jah, oluline on, et inimesed saaksid aru, mida EASO teeb, mis on tema piirid, kuidas on koostöö teiste organisatsioonidega, aga see kõik ka muutub, arvestades EASO arenguid. nii, kas kellelgi on veel mingeid täiendavaid küsimusi? ei ole ma tean, et need olukorrad ei ole täiuslikud, kõik vastuseid ei saanud võib-olla, aga ma tahaksin tänada proua Gregorit, et vastasite meie küsimustele, aitäh liikmetele ka suurepäraste küsimuste eest. ja nüüd lähme edasi. tegemist on liibe soovitusega seoses arvamusega, aga kord koordinaatorid otsustavad kirjaliku menetluse abil, kui kõik on nõus sellega tulenevalt ajasurvest. seega suur tänu veel kord proua Gregorile ja aitäh ka liikmetele, et esmaspäeva õhtul siin olete. et teile see teema huvi pakub. kõige paremat ka proua Gregorile ja tervitage ka oma töötajaid. So colleagues, let's um, now proceed. kolleegid, läheme nüüd edasi terroristliku veebisisu teema juurde. raportööri vist ei ole. So colleagues, let's, I know it's um, tiring. ma tean, et äh, olukord on väsitav, tegemist on Strasbourgi esmaspäeva õhtuga. aga meil on olulised teemad käsitlusel. kõigepealt terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine, arutame muudatusettepanekuid. nagu te teate, tegemist on meetmetega, kuidas äh, takistada terroristlikku propagandat internetis äh, ja kuidas eemaldada sellist sisu. vaatan, härra Daltonit ei ole vist siin, proua Stevens asendab teda. väga hea. ja siin on vähe, ikkagi veel paar variraportööri ka. nii et proua Stevens, kas te soovite selgitada muudatusettepanekuid? jah, suur tänu. suur tänu, esimees. ma vabandan. pean vabandama härra Daltoni ees, kes ei saanud täna õhtul kohale tulla. mina asendan siis teda. nüüd loen ette tema märkused ja vabandan tema nimel. pärast viimast arutelu komisjonis raporti projekti üle saime üle seitsmesaja muudatusettepaneku. seega on kompromisside koostamine päris keerukas mõnedes valdkondades, kuid see näitab siiski, kui suur huvi on parlamendis äh, selle ettepaneku analüüsimise vastu olnud ja raportöörina on minu eesmärgiks saavutada võimalikult äh, laiapõhjaline kokku leppe libes ja et järgmise, järgmisel nädalal, et parlamendi positsioon oleks võimalikult jõuline, et oleksime valmis läbi rääkima nõukoguga. ja sellel eesmärgil toimus eelmisel nädalal variraportööride teine kohtumine ja homme hommikul toimub järgmine kohtumine. ja on kavas veel teisigi variraportööride ja tehnilisi kohtumisi järgmisel nädalal. seitsesada muudatusettepanekut, mis esitati, peegeldavad arvamuste paljusust parlamendis ja peegeldavad ka ettepaneku olulisemaid aspekte. Ähm, eemaldamise äh, meetmed, proaktiivsed meetmed, kuid samuti on siin ka valdkondi, mis äh, pakuvad ühist huvi ja mis võivad olla kokkuleppe aluseks. enamus liikmeid on nõus, tegemist peab olema sihistatud eesmärgiga selleks, et äh, takistada terroristliku sisu levitamist avalikkuses ja ja peab olema ühtlasi suunatud nendele, kes saavad seda, seda levikut kontrollida. infrastruktuuriteenused, kes ei kontrolli ega filtreeri andmeid ja kellel ei ole tehnilisi vahendeid selleks, et eemaldada spetsiifilist sisu, ei tohiks jääda rakendusalasse. vastasel korral tekib oht, et komp-, et pädevad ametiasutused ähm, kaotaksid oma võimaluse kontaktpunkt, punktina tegutseda. on ka erandid erandist või era-, või määruse, määruse osadest. peame tagama, et VKE-d ei, VKE-dele ei satuks liiga koorem selle määruse tõttu. kuid olen valmis ka lävendeid sisse viima või me ei taha üldiseid reegleid kõikidele kehtestada. me soovime eh, läheneda proportsionaalselt iga faktori osas. mis puudutab terroristlikku sisu, see on valdkond, mida tuleb põhjalikumalt veel arutada, selleks et sõnastus oleks täpne kokkulepe on selge, et me ei taha minna kaugelema nagu kui terrorismi direktiiv ja tahame jääda vastavusse just selle õigusaktiga. üks minu peamistest muredest selle ettepaneku juures, mida ilmselt jagavad ka komisjoni liikmed enamuses, on see piiratud vastutuse sätted e-kaubanduse direktiivis ei tohiks sattuda ohtu. ning samuti me peame vältima olukorda, kus, kus tagauksest tuuakse sisse üldise jälgimise kohustus. meil on vaja põhjalikumalt arutada täpsemalt sõnastust artikli kuus puhul, kuid kokkuleppe võimalus on siin juba olemas, kui me rakendusala kitsendame ja vabatahtlikud meetmed selleks, et kaitsta sõnavabadust ja infot eemaldamine on ka üks oluline valdkond. Äh, fraktsioonid on ajapiirangut siin vaidlustanud. eriti teeb muret see, milline mõju on sellel VKE-dele, olen nõus. kuid ma mõistan argumenti, et korrakaitse, korrakaitsjad ja komisjon on ühed tunni nõuet rõhutanud selleks, et vältida terroristliku sisu levitamist. seega nende kahe mureküsimuse üle tuleb veel arutada ning kuidas need reeglid praktikas toimivad, tuleb arutada enne, kui me saavutame kompromisskokkuleppe. ning samuti piiriülesed eemaldamiskäsud on valdkond, kus on väga erinevaid nägemusi kuid ma olen kindel, et kui meil on piisavad garantiid, siis see annab ka määruse, määrusele jõu selleks, et kiiresti toime tulla terroristliku sisuga. vabatahtlikku artiklit, äh, artikkel viis, vabatahtlikud äh, viitamiskäsud, siin on mure sõnavabadusega ja, ja teabega, kuigi nende kasulikkus on samuti ähm, kõne all olnud selleks, et tegeleda terroristliku sisuga. karistused loomulikult on oluline osa, kuid parlamendis tundub olevat siiski konsensus, et meil on vaja paindlikku karistuste süsteemi, kus äh, võetakse arvesse pehmendavaid asjaolusid. ainult süstemaatiliste rikkumiste puhul ja piiratud suutlikkuse puhul, VKE-de puhul peaksime me arvesse võtma selgeid pehmendavaid asjaolusid. vastasel korral me hakkame sisu liigselt eemaldama, sest ettevõtted loomulikult kasutavad eel, kasutavad põhimõtet turvalisus eelkõige selleks, et ennast kaitsta. kuigi ma isiklikult siin kohal ei saa olla, minu meeskond kuulab tänast mõttevahetust ja ootan meie homme hommikusi poliitilisi arutelusid. suur tänu! Thank you, I am looking for who that. suur tänu. kes need, kes see meeskond on, ahah, üks, ük-, ühe mehe meeskond on siin, kes siin märkmeid teeb, kas olete valmis? suur tänu, Helga. ja suur tänu kõikidele liikmetele, kes, kes kolleegiga on valmis asendama, kui keegi kohal ei saa olla. ehk siis ähm, proua Tati tema nimel Roberta, aitäh. see on lihtsalt niivõrd nii oluline teema. tahaksime sellega kiiresti valmis saada, nii et suur tänu. Rashida Tati nimel. aitäh, nagu ütlesite, asendan kolleeg Rashida Tatid. selgitame, helistame fraktsiooni prioriteedid selle väga olulise teema juures. kõigepealt suur tänu raportöörile jõupingutuste eest selleks, et me saavutaksime kompromisse nii lühikese aja jooksul muudatusettepanekud näitavad selgelt, et siin on suured erimeelsused erinevate fraktsioonide vahel ja olgem ka ausad, ühi, üksmeele saavutamine sellise raporti puhul ei ole lihtne, kuid Rahvapartei fraktsiooni seisukoht on, et aeg hakkab lõppema ja kutsume üles koostama määrust, mis võimaldab tõhustada terrorismivastast võitlust veebis. oleme seda juba aastaid Euroopa Parlamendis teinud ja need, kes ei usu sellesse ettepanekusse, tuletame meelde, et internet on üks peamine radikaliseerumise väli-, vahendaja. terrorirünnakud, mis on aset leidnud meie mandaadi ajal, näitavad, et me ei saa näita nõrkuse märke terroriorganisatsioonide ja nende propaganda suhtes. peame oma vastutust kandma ja kuni ametiaja lõpuni ning töötama koos selleks, et meil oleks jõuline määrus ja saaksime hakkama terroristliku sisuga internetis rahvapartei variraportöörina proua Tati ei saa toetada mõningaid kompromisse, mis lahjendaksid määruse sisu. ja seepärast ta rõhutab veel kord, et äärmiselt oluline on ühetunnine äh, tähtaeg selleks, et täita äh, eemaldamisnõuet ja selleks, et ja tuleb arvestada ka VKE-de eripärasid, see vast on nii komisjoni kui nõukogu lähenemisega vastavuses, seega parlament ei tohiks olla institutsioon, kes nõrgestaks seda õigusakti ja loodetavasti eelseisvad arutelud saavad olema konstruktiivsed ja võimaldavad meil saavutada hääletusel oma eesmärgid järgmisel nädalal. suur tänu, Roberta. Birgit asendab Jo Weidenholzerit, kes on meie variraportöör ja veel kord suur aitäh, Birgit. aitäh, esimees ja enne kui ma hakkan üksikasjadest rääkima, muudatusettepanekutest paar üldisemat märkust. me kipume uskuma, et iga kord, kui me arutame ühte teemat, et siis see lahendab kogu olukorra. aga selgest, selgelt nii see ei ole, kui me räägime radikaliseerumisest ja seosest internetiga, siis tuleb ka arvestada, et meil on vaja palju-palju rohkem jõupingutusi selleks, et tasakaalustada kuritegelikke ja terroristlikke sõnumeid internetis. lihtsalt millegi kustutamine või osakonna kustutamine ei see ei võimalda seda teha ja ma ei näe paraku piisavalt äh, jõupingutusi selleks, et meil oleks tasakaalustavaid sõnumeid. ja nüüd jätkan saksa keeles, sest minu märkused on mul kirjas siin saksa keeles. me peame enda jaoks selgitama veel kord, mis on selle konkreetse ettepaneku eesmärk. eesmärk on, et et eemaldatakse ebaseaduslik terroristlik sisu. selleks tuleb kõigepealt selgeks teha, mis on ebaseaduslik sisu. see tuleb selgelt defineerida, et vältida väärarusaamu või valesid otsuseid edaspidises koostöös. kui on selge, et me soovime kustutada ebaseaduslikku sisu, siis ja kui on selge, et sisu on ebaseaduslik, tuleb see sisu ka kustutada. aga kui pädevale asutusele ei paista või, või pädev asutus ei leia, et sisu on ebaseaduslik, siis tekib küsimus, miks tuleks ikkagi selle kohta saata andmed edasiseks kontrollimiseks platvormile, sest politsei ja õigusasutused ei, ei pea tegelema äh, Äh, kasutustingimuste täitmise tagamisega või mingite sarnaste tingimuste täitmise tagamisega. ja nende põhjal mingi sisu kustutamine meie hinnangul ei vasta määruse algsele eesmärgile. me ei ole, me oleme ka seisukohal, et et õiguslik alus ei ole õige ning tegelikult on see natuke kentsakas. õiguslik alus sellele määrusele on seotud siseturuga. meie oleme seisukohal, et see on täiesti vale ja ebapiisav. kui aga komisjon juba lähtub siseturu õiguslikust alusest, seoses teemaga, kus me räägime ebaseaduslikust terroristlikust sisust. kui juba võetakse õiguslikuks aluseks siseturg, siis tekib mul küsimus, miks ei arvestata e-kaubanduse direktiivi, sellepärast et e-kaubanduse direktiiv sätestab juba praegu, et platvormide käitajad ei vastuta üles laetud sisu eest ning neilt ei saa nõuda pidevalt on ees. see on paraku nii, aga end ikkagi tuleb meil oma tööd põhjalikult teha, selleks et ei tekiks olukord järgmisel parlamendil, kas saata see direktiiv veel kord kohtule kontrollimiseks. ebaseaduslik terroristlik sisu ei kuulu, ei oma kohta internetis, see tuleb sealt eemaldada, aga seda tuleb teha korrakohaselt vastavalt õigele õiguslikule alusele ning äh, kõigi isikute õiguspäraseid nõudeid arvestades, aitäh! Uh, aitäh ja ALDE variraportöörina ma, Maite. aitäh, esimees! esiteks suur tänu komisjonile ettepaneku eest, aitäh muidugi raportöörile samuti. raportöör tõesti on teinud jõupingutusi oluliste teemade puhul. me oleme nõus nende muudatusettepanekutega, millega soovitakse nüansseerida türaristlikku sisu, mis on kättesaadaval veebis ja tunnistame ka vajadust vastavusse viia terroristliku sisu definitsioonid direktiiviga, mis puudutab terrorismivastast võitlust. artiklid viis, seitse ja kakskümmend üks direktiivis on kohane raamistik millele tugineda definitsioonides. jagame ka vajadust luua igas liikmesriigis ühe pädeva ametiasutuse, kus iganes see on võimalik. soovime vältida kattuvusi, äh, ebavajalikke viivitusi menetlustes, soovime tõhusu, tõhusamat lähenemist, seega on üks asutus oluline, kuid on ka suured pro poliitilised probleemid, mis on seotud selle määrusega, meil ei ole jäänud palju aega nende probleemide lahendamiseks. ja see ongi üks peamistest probleemidest meie jaoks, sest ettepanekus on aspekte, millel, mis ei anna piisavalt õiguskindlust, eriti mis puudutab sanktsioone. mina esindan fraktsiooni, kus on väga erinevaid nägemusi nende oluliste poliitiliste teemade puhul ja tähtis oleks nüüd leida konsensuslik lahendus, ma tean, et see on väga raske, ütlen seda muidugi teie, teie teadmisega. artikkel kuus, proaktiivsed meetmed. nii nagu see on sõnastatud, meil tegelikult ei ole piisavalt aega tagada, et on piisav õiguskindlus võib-olla võiks see olla vabatahtlik, et siis sanktsioonid kaoksid ja siis äh, oleks meil ka mingisugused piloottegevused, mis võimaldaksid meil selle juurde tagasi minna spetsiifilisemalt, suurema õiguskindlusega. ja siis oleks meil ka ühtlasi tõenduspõhist teadmisi rohkem, kuidas see toimib, me tugineme äh, üksikisikute poolt välja töötatud alustel ja meil ei ole olnud aega sellega põhjalikult tegeleda ja jõuda, jõuda laiema konsensuseni. nii et võib-olla pilootprojekt oleks ehk õigem lahendus praegusel hetkel. kui nüüd aga me räägime illegaalse sisu eemaldamisest ühe tunni jooksul veebist, siis meil on tegemist tehnoloogiaettevõtetega, kes kasutavad algoritme, siis see on tegelikult kohane. ja kolmas aspekt, mis on otsustava tähtsusega, on kohtulik kontroll. pädeva ameti teema, kes tegutseb liikmesriigi territooriumil. arvan, sellel on otsustav roll, aga vajalik on ka kohtulik kontroll selle üle, selleks et me saaksime ära hoida igasugust äh, meelevaldset tegevust või, või vigu. komisjoni ettepaneku eesmärk on igati kohane. härra Dalton on viinud ettepanekut edasi kuid teema on tundlik ja meil on vaja õiguskindlust. see on väga oluline tehnoloogia alane teema ja õiguskindlus on siin otsustava tähtsusega. sellest ei piisa, kui meil on lihtsalt head kavatsused ja kuna meil tõesti ei ole piisavalt aega, siis ma toetaksin vabatahtlikkuse põhimõtet, vaatame, kuidas see hakkab tööle ja tulevikus saame siis otsustada, kas see on vajalik ja kohane ja siis võib-olla saame tulevikus kaugemale minna, kui meil on siis äh, piisav õiguskindlus järgmisel ametiajal. nii mina näeksin seda. ja ma arvan, see oleks parim alus äh, laia konsensuse saavutamiseks, sest mul ei, ma ei usu, et väikese enamusega saaksime me siin edasi liikuma, liikuda ja aega on samuti meil vähe, nagu öeldud suur tänu ja Kornelia on kuue nimel, sina oled variraportöör, Kornelia, palun. ja äh,, vielen dank. aitäh. teatud äh, osas saan jätkata sealt, kus eelkõnelejad lõpetasid, et oleks mõist-, et äh, siin on vaja tasakaalu terrorismivastase võitluse vahel Eh, terroristlike sõnumite edastami-, eh, terroristlike sõnumite kustutamise vormis, aga samas on vaja tagada ka põhiõigused või säilitada nende tagatus ning, ning siin on vaja tasakaalustada neid eh, huvisid. ja selleks on vaja rohkem aega, kui meil seni on olnud. kui üks või teine asi on ka natuke paremaks muutunud selles dokumendis, ei saa me päris paljude asjadega siiski endiselt rahul olla. esimene küsimus puudutab näiteks äh, just seda, kes teeb otsuse ja kuidas see eemaldamine tagatakse, see ei saa olla haldusotsus. see peab olema kohtulik korraldus või kohtumäärus selleks, et meil oleks ikkagi tagatud, et kõik on õige. ning samuti tekib küsimus seoses sellega, mis, missugust pädevat asutust on meil vaja selles küsimuses. kui me vaatame üheksat A ja see on endiselt arutelu teema, siis näeme, et praegused formuleeringud ei ole piisavad. oleme seisukohal, et et eh, siin peaks tegemist olema kohtuga või või, või kindlasti sõltumatu äh, ja erapooletu asutusega. muidu see asi ei toimi. kuidas seda kõike lahendada, seda me praegu veel ei tea, siin on vaja edasist arutelu, ent äh, see omab otsustavat tähendust seoses äh, sisu eemaldamisega. teiseks, artikkel viis ehk eh, viite edasisaatmine. meie hinnangul see artikkel praegusel kujul vajab täpsustust. et eh, meil on vaja selget regulatsiooni eemaldamise kohta ja see peaks olema võimalik ning praeguse menetluse põhjal see edasiandmine mm, teistele otsustamiseks seoses äh, üldise platvormi pidaja üldtingimustega, kuidas, kuidas need asjad üldse ühitatavad on. ja minu hinnangul on põhjust karta, et siin kaitsestandard oluliselt langeb ning oleks palju mõistlikum artikkel viis praegusel kujul üldse kustutada. artikkel kuus, omaalgatuslikud meetmed oleme nendega seoses väga ettevaatlikud, sellepärast et sisuliselt hakkame me rääkima siin filtreerimisest. mõnes mõttes on see asi, mida me tahame, teiselt poolt aga tuleb siin olla väga ettevaatlik. kui eh, seda hakatakse tegema vabatahtlikult, on, on see väga tore, aga siis on meil vaja jällegi järelevalvet ja missugustele põhimõtetele peaks vastama, mis, millest lähtuvalt toimuma. me leiame, et mõõdukus ja proportsionaalsus ning sihipärasus peaks olema kindlasti arvestatud ning riskide hindamist on samuti vaja. nii et äh, ma usun, et omaalgatuslikud meetmed, nii nagu neist siin räägitakse ja nii nagu neid ettepanekus ja kompromissides reguleeritakse, ei ole põhjust praegu pidada veel piisavalt hästi formuleerituks. ning me peame täiendavalt analüüsima, kuidas, kui hästi need on ühitatavad üldiste õiguste ja vabadustega ning äh, selles plaanis leian ma, et ei oleks õige praegu seda teemat läbi suruda jõumeetodil. meil on vaja täiendavat arutelu. selleks, et jõuda hea lahenduseni. viimane punkt. seoses küsimusega sellest, mis on, mida tähendab tegelikult terroristlik sisu, seda ei ole keegi selgelt suutnud paika panna, ka mitte terrorismivastase võitluse direktiivis et sisuliselt võib siin iga liikmesriik hakata ise seda, seda sisustama ning seetõttu olemegi seisukohal, et, et praegu formuleeritud kujul ei ole see asi veel piisavalt hea. aitäh, Kornelia ja Eva Žuli, roheliste variraportöör. aitäh, esimees. esiteks suur aitäh Daniel Daltonile tema raporti projekti eest, aitäh kolleegidele muudatusettepanekute eest sellele määruse projektile, mis puudutab terroristlikku veebisisu. esitasin ise sada viiskümmend üks muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on teistsugust lähenemist kujundada. see, et mis tugineks proportsionaalsel tegevusel, suuremal läbipaistvusel ja õiguskindlusel, mis on tugevam. näiteks on väga oluline öö, äh, õiguslikku vaakumit vältida ja et de facto platvormid ei hakkaks äh, rohkem sisu eemaldama kui vajalik selleks, et mitte võtta riske ja selleks, et vältida karistusi. see ja see oleks tõenäoline määruse tagajärg praegusel kujul. samuti nagu automaat, automaatsete filtrite arvu kasv, äh, mida kasutajad äh, panevad veebi ja see võiks liigselt hakata sisu piirama. peame kaitsma sõna ja teabevabadust info, internetis ja seepärast teen ettepaneku selgitada, mil-, millised võiksid olla, e, e, milliseid täiendavaid meetmeid tuleks võtta selleks, et seista vastu terroristlikule sisule, et see ei tooks endaga kaasa järelevalve ja filtreerimise nõuet, mis muutuks üleüldiseks igasuguse sisu suhtes. üks oluline aspekt veel et ametiasutused, kes annavad korralduse keelust eemaldada äh, sisu, et nad oleksid sõltumatud, neil oleks piisavad vahendeid. teen ettepaneku, et see ülesanne antaks, antaks kohtuasutustele, mis tagaksid äh, vabaduste kaitse. ja selleks, et äh, tagada õiguskindlus, peab määrus olema selge, kui terroristlik sisu määratletakse kui terroristlik sisu, siis peab tulema eemaldamise määrus koos kõikide õiguslike garantiidega, kuid määrus ei tohi ka kõiki asju ühte patta panna iseäranis. mis puudutab Europoli, kes võimaldab platvormidele äh, osutada sisule, mis ei ole küll selgelt terroristlik, kuid mis võiks äh, olla vastuolus platvormi põhimõtetega. selline viitamine on juba praegu olemas ja selle kohta ei ole mitte antud määruses, selle eesmärgiks on eemaldada ebaseaduslik sisu kõige segiajamine võib kaasa tuua laiema äh, tsensuuri internetis ja tugevdada veelgi õiguskindluse puudumist ettevõtete jaoks. teen ettepaneku, nagu ka teised sõnavõtjad, selgitada, mida me silmas peame terroristliku veebisisu all, selleks et ei hakataks kuritarvitama sisu eemaldamist, kuigi sellel ei ole mingit seost terrorismiga. me teame, et meil on spetsia-, spetsiifilised õigusaktid võitlemaks terrorismiga, seda kasutatakse ka teistel eesmärkidel. paraku Prantsusmaal on näide selle kohta, kuidas selliseid õigusakte kasutatakse roheliste vastu, näiteks kui nad meelt avaldavad. näiteks, äh, näiteks tuumajäätmete ladustamise vastu Prantsusmaal või võtame Inglismaa näite, mis on Islandi pannud terroristide nimekirja, sest ta tahab äh, aastast kaks, tahtis kaks tuhat kaheksa vahendite transporti keelustada. nii et siin on selgeid näiteid selle kohta, et kui seadus on kord äh, kehtestatud, siis ta võib, seda võib kuritarvistada, kuritarvitada, nii et definitsioonid on väga tähtsad. minu jaoks on tähtis ka tagada see, et liikmesriik ei tohiks tegutseda mõnes teises liikmesriigi selleks, et nõuda sisu eemaldamist äh, terrorismi ettekäändel. näiteks on meil probleemid õigusriigiga teatud liikmesriikides täna, nagu Ungari, Poola või isegi Rumeenia. meile ei meeldiks, et nad hakkaksid meile suuniseid andma selle kohta, kuidas sisu eemaldada. et ma olen kindel ja ma arvan, et me oleme ka üsnagi ühel meelel nende asjade osas, mis meile muret tekitavad ma usun, et me õnne, meil õnnestub saavutada kiiresti kompromisslahendused ja erinevalt palju, mõni, mõnedest ma arvan, et on oluline äh, see, see õigusakt nüüd praegu vastu võtta praeguse ametiaja jooksul Euroopa Parlamendi poolt. ja üldisem märkus ka silmakirjalikkuse kohta, mida me näeme terrorismivastase võitluse alal, eriti minu, eriti minu riigis Prantsusmaal ta on selle vastu, et Saudi Araabia pandaks nende riikide nimekirja, äh, mis on tundlikud rahapesu osas ja seda Saudi Araabia survel ning samuti nende riikide eemaldamine, mida komisjon on nimekirja pannud, neli riiki, Ameerika riiki. see on skandaalne otsus. kui me tõesti tahame võidelda terrorismi vastu, siis tuleb seda teha läbi finantsvoogude ja just selliste finantsvoogude suur tänu. aitäh, Eva. ja viimane kõneleja on Anna Koomes pärast seda, kui nüüd kõik variraportorid on kõnelenud. aitäh, väga lühidalt. olen nõus sellega, mida Eva Žuliga ütles terrorismi rahastamise kohta. selle, see on tõesti jäetud äh, pehmelt öeldes äh, on jäänud tähelepanuta liikmesriikide poolt. kaks peamist aspekti aga. õiguslik alus ei saa olla ühtne turg lihtsalt, kindlasti mitte. nagu Birgit Sippel ka ütles, see peab olema põhiõigused, õigusriik. see on ähm, vältimatu alus seda tüüpi õigusaktide jaoks. ja mida veel tahaksin rõhutada nagu kolleegid on see, et meil on tõesti vaja sõltumatut ametiasutust, sest mängus on meil tõepoolest sõnavabaduse, konflikt sõnavabadusega. aitäh, Natali ka jäi vahele, vabandust. aitäh, Claude, väga lühidalt. kell on juba palju, kuid arutelu on tõesti väga huvitav. me näeme, et see teema saab tõesti mida me tahame kiirendada, siin on väga tundlik, väga oluline. ja terrorismikomisjoni esina, esimehena koos kolleegidega pean ütlema, et see on ka strateegilise tähtsusega selleks, et äh, tõhustada veelgi meie vahendeid võitlemaks äh, veebi radikaliseerumisega. tähtis on ka terroriaktide toimepanijatega tegeleda, kes neid ette valmistavad, toime panevad tegevus mõtlen siin organisatsioonidele või üksikisikutele, nende tegevusele internetis, nii et see on väga tundlik, väga keerukas teema. nagu teisedki kolleegid, ka mina soovin üle korrata meie komisjonis, et äh, me üritame piisava, pidevalt saavutada tasakaalu põhiõiguste ehk siis see on meie soov ning loomulikult äh, nende eesmärkide ja väljakutsete vahel, mis on seotud äh, julgeolekuga, turvalisusega ja millele mõtlevad meie kaaskodanikud. see on avalike vabaduste peamine probleem. ja antud küsimuses on see eriti keeruline. seda enam, et äh, nagu kolleegid ka ütlesid, eriti Maite, minu fraktsiooni vareraportöör, peame edasi liikuma ja nagu Eva Žuli, kes samuti ütles, et äh, see tuleb vastu võtta enne selle ametiaja lõppu. palju on teemasid hetkel, mis on sedasorti ja mõnikord tekib mul küsimus siis äh, kvaliteedis. mõnikord me lihtsalt äh, avaldame survet selleks, et äh, lõpule viia tegev töö. see põhjus on muidugi kiiduväärt, aga see võib siiski olla, osutuda kahjulikuks, arvestades lõpptulemust. nagu enamus kolleege olen kohtunud erinevate ähm, organisatsioonide, vabaühenduste, advokaatide, juristidega, väga asjatundlike inimestega. ja lisaksin ühe aspekti, mida võib-olla siin piisavalt äh, ei arutatud selle nurga alt, nimelt milline on mõju VKE-dele? minu isiklik seisukoht, äh, tahan selle selgelt välja öelda, minu arvates on tähtis et väikesed platvormid peavad olema kaasatud rakendusalasse määruses, kus ka on täpsustatud definitsioone. ma ei soovi, et neid jäetaks välja, kuid ma arvan, et on äärmiselt vajalik leida adekvaatsed lahendused nende väikeste ettevõtete jaoks, on vaja neid toetada, samuti äh, sisulisemalt, mitte ainult äh, rääkides toetamisest, et nad tõesti ei satuks äh, raskustesse ja et äh, määrus täidaks oma eesmärki. ja viimane märkus. ma arvan, et on väga tähtis ja väga õige igas liikmesriigis nimetada ametisse üks pädev amet, mis on ühtlasi sõltumatu selleks, et, et töö oleks sujuvam ja samuti võimaldaks ka kindlasti saavutada eesmärke. vabandust, et rääkisin nii pikalt, kuid me oleme siiski veel ajaraamistiku piiresse jäänud. suur tänu. ja kuulame ära härra Oniidi. ei, Sofi Intvelt. Äh, ka veel paar märkust lühidalt lisaks selle, mida Natalja Kriisbeck just ütles. küsimus ei ole mitte üksikasjades, vaat see on üks järjekordne teema, kus mul jääb tunne, et me teeme viletsat tööd tee valdkonnas, millel on tohutu mõju kodanike elule, äh, VKE-dele ja kus komisjon, komisjon pidi keskenduma ainult suurtele asjadele aga see tõesti eh, liigne innukus viimase viie aasta jooksul, kui me võrdleme seda täieliku ambitsioonide puudumisega komisjonis ja nõukogus, ütleksin, rände ja varjupaiga teemad, mis on kliima, paljud teised meetmed, millega tuleb edasi liikuda. see on nüüd muutunud siin nüüd täiesti hüsteeriliseks, me teeme viletsat tööd lohakat tööd, me siin kiirustame, surume selle läbi, üheksal juhul kümnest ei ole mõjuhinnangut, ei ole teadusuuringuid, ei ole tõendeid, arvamusi Põhiõiguste Ametilt, EDPS-ilt. see on täiesti jäetud tähelepanuta, Euroopa Komisjon käitub nagu liikmesriikide sekretariaat. me tahame seda lihtsalt läbi suruda ja samas me teame, et üheksal juhtumil kümnest ei lähe see läbi Euroopa kohtus ja me lihtsalt jätame räpase töö Euroopa kohtule teha, sest meil ei ole piisavalt julgust öelda ei. ja on täiesti õige jah, jah, ametiaja lõpp läheneb, muidugi raske periood, kuid see ei tähenda seda, et meil valitud esindajatel ei oleks kohustust teha korralikku õigusloomelist tööd. ja asi on selles et pärast seda, kus me kakskümmend aastat jätkumatult oleme võtnud vastu terrorismivastaseid meetmeid, ei ole olnud mitte ainsatki, mitte ühtegi hinnangut tulemuste üle. ja see ei ole mitte ainult poliitiliselt vastuvõetamatu, vaid see on ka õiguslikult vastuvõetamatu, sest kõik need meetmed peavad ka vajalikkuse ja proportsionaalsuse kriteeriumitele vastama ja kui me ei suuda tõestada, et meie turvalisus on sellega kasvanud, ei vastanud isegi sellele õiguslikule nõudele, rääkimata poliitilistele. ja ma olen sellest tüdinud. me ei tohiks nõustuda sellega, et meid piisavalt hoitakse, võetakse pantvangi jälle ja jälle. me tahame kodanikele anda suuremat turvalisust ja lõpetuseks ma näen esimees, et te hakkate muutuma kannatamatuks, aga asi on selles, et me peame ja võtma julgeolekumeetmeid vastu. jah, loomulikult elame maailmas, äh, mis on täis kurje inimesi, kes tahavad äh, kurje asju teha, ärgem olgem naiivsed muidugi, kuid iga kord, kui me selliseid meetmeid võtame, samal ajal peaksime ka tugevdama kodanike õigusi. ja mida me viimase viieteist aasta jooksul oleme teinud, on õõnestada kodanike õigusi ja on uskumatu, et me räägime väärtuste ja õiguste programmist, mis on ära lahjendatud komisjoni poolt, isegi volinik läbirääkimistel lahjendas seda, andis vähem raha, vähem äh, pädevust vaba ühendustele, isegi vähem kui väljaspool olevat Euroopa Liitu tegutsevatele vabaühendustele. see on minu poolt kõik, mõelge järele, mõelgem selle enne, kui me hääletame. Not, not impatient at all, I mean the whole. ma ei ole üldse kannatamatu kogu selle teema eellugu, et meil alustasime sellega septembris ja siis läks pikalt aega selle pädevuste konflikti lahendamisega, me kaotasime päris palju aega. nii et eh, tegelikult meil, meil õnnestus pärast seda asja üsna kiiresti edasi menetleda. et mida sa ütlesid, Birgit, kas, kas see tõlgiti teistmoodi saksa keelde, et see aja kaotamine? kõneleja räägib mikrofonita läks natuke aega selle selgitamisega ja nüüd, kus me oleme alustanud sellega, üritavad mõned inimesed panna meid seda kiiresti läbi suruma, nii et komisjon peaks ise ka mõtlema, mida nad silmas peavad, kui, kui nad räägivad paremast õigusloomest. see peaks olema tõhus, see peaks olema praktiline. see, see puudutab kvaliteeti. aga pädevuskonflikt ei puudutanud üldse kvaliteeti, see ei olnud kvaliteetajaga seo-, seoses üldse. see ei olnud kvaliteetaeg olulise teemaga tegelemiseks, kindlasti mitte. et see läheb nüüd kuldkomisjonis hääletusele esi-, üheteistkümnendal märtsil. igal juhul me oleme aega kaotanud. ja, ja no me ei hakka praegu rohkem rääkima sellest kiirustamisest. ja nüüd eh, väga hea ajastus härra Niidikas te selle aja küsimuses, aja küsimusega seoses tahaksite omalt poolt ka midagi öelda komisjoni poolt või muidu? aitäh, lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada teid kõiki, sest teem-, tegemist on olulise teemaga. ja meil praegu toimus eh, väga, väga asjalik arutelu selle teemaga seoses. täna tähistati terrorismiohvrite mälestamise päeva. ja minu tegevus oli täna ka sellega seotud. loomulikult mõtleme me ühelt poolt inimeste kaitsmisele, aga teiselt poolt ka õiguste tagamisele. ning need kaitseelemendid, mis me oleme teiega koos välja töötanud, nende hulgas terroristliku sisu levitamine internetis on väga olulisel kohal. me oleme üritanud sellega võidelda, oleme üritanud seda pidurdada rohkem kui kaks aastat juba vabatahtlikkuse alusel. me oleme väga palju õppinud selle käigus. selle kohta, kuidas terroristid oma materjali üles panevad le, levitavad, oleme palju teada saanud ka mitmesuguste internetiorganisatsioonide võimekuse kohta seoses nende ülesannete täitmisega, mis neile on pandud või mida neilt oodatakse ning koos mõjuhinnangu koostamisega olemegi eh, seetõttu kohe esitanud õigusloome ettepaneku. seoses sellega, mis siin on kõlanud, saan nõustuda suure osaga sellest. oleme väga tänulikud selle teemaga tehtud töö eest ning näeme, et siit hakkab välja joonistuma selle lahenduse tuum me näeme, et endiselt on asju, mis vajavad täpsustamist. selle ettepaneku eesmärk sealhulgas äh, loomulikult saaks täpsustada ka definitsioone, mitte ainult äh, terroristliku sisu definitsiooni, vaid ka mitmete teiste aspektide omi ning kindlasti, nagu raportöör märkis ka paremini suunata, paremini määratleda selle meetme rakendus, et, et me soovime takistada terroristliku sisu levitamist avalikkusele. ning et see definitsioon peaks vastama terrorismivastase võitluse direktiiviga, mille parlament on heaks kiitnud, direktiivile. teiseks tuleks täpsustada seda, mida liikmesriikide asutused peavad tegema. ning siin paluksime jääda mingi paindliku lahenduse juurde, et kui kõik asutused peavad alluma kohtute järelevalvele ja kontrollile, ja seda saaks loomulikult tekstis võimendada, peab ikkagi olema meetmete tõhususe tagamiseks natuke ruumi ka paindlikkusele siseriiklike haldusasutuste või kohtuasutuste tegevuses. aga neid asutusi peaks ikkagi olema ainult üks igas liikmesriigis ning peaks olema täiesti läbipaistev, mis asutus omab formaalset pädevust nende ülesannete täitmiseks ning selle asutusele loomulikult peaks olema järelevalve ja nad peaksid vastutama. mis puudutab ajastust siis päris palju räägiti sellest ühest tunnist. me oleme endiselt seisukohal ja me ei ole praegustes aruteludes kuulnud mingit paremat lahendust kui see üks tund. on selge, et see aitab tagada akti tõhusa mõju, aga lisaks ka kõigi mõõdikute põhjal, mis meie käsutuses on, on see kõige mõistlikum Äh, tähtaega, et vältida terroristliku sisu levimist. loomulikult on siin küsimusi väiksemate tegijatega seoses internetimaailmas ning siin tõenäoliselt nagu paljudki teist ei ole võimalik äh, võtta neid kohustusi väiksematelt tegijatelt, aga samas tuleks äh, arvestada nende väiksust äh, proportsionaalsusmeedete lisamisega ning vastutuse pehmendamisega. mis puudutab omaalgatuslikke meetmeid, oleme teiega päri, et kui siin on mingeid nüansse, mis lähevad vastuollu e-kaubanduse direktiivi või oluliste vastutuspõhimõtetega, siis tuleks neid küsimusi selgitada ja formuleeringut parandada, sest me kindlasti ei tahaks, et sellest äh, tekiks mingi üldine kohustus kõigile selle valdkonna isikutele, mille alusel keegi peaks hakkama süstemaatilist filtreerimist rakendama. aga peaks olema siit küll selge, mida isikud peavad oma algatuslikult tegema, et avastada terroristlikku sisu ja aidata süsteemi toimimisele kaasa ja nagu paljud märkisid, on siin kindlasti toetava organisatsioonina oluline roll Europolil, lisaks kohtuasutustele. nii et kokkuvõttes mina kutsuksin üles jätma siia tugev kohustus ning äh, säilitada tuleks ka nende kohustuste iseloomu kohustustena. aga kindlasti oleks ruumi teisiti reguleerida sanktsioonide ja karistuste režiimi ning täiendavalt võiks lisada turvaklausleid ja võib-olla ka nüansse seoses äh, internetimaailma väiksemate tegijate parema toetamisega. suur tänu teile veel kord selle olulise panuse eest teema arutamisse, aitäh! tänan, härra Niidi. see peaks asja kokku võtma, sellepärast et härra Demontet ei ole siin. nii et äh, aitäh, kolleegid, kannatuse, kannatlikkuse eest ning äh, loodame, et kahekümne esimesel märtsil saame seda hääletada. tänan kannatlikkuse eest veel kord, meil on üks punkt jäänud, enne kui me saame asja kokku võtta ja see puudutab e-tõendeid kriminaalmenetluses. proua Sipel koostas kaks töödokumenti, Nuno Meelo ja teised variraportöörid arutasid neid täna, esitleti neid, üks nendest dokumentidest puudutab seoseid kolmandate riikide õigusega, autor on Birgit Sipel no, sotsiaaldemokraatidest ja teine on Sofi Interti poolt Aldest. ja üks dokument veel puudutab tingimusi OCPR väljastamisega ja lisaks on ka Kornelia Ernsti äh, raport. nii et äh, kõigepealt saab sõna raportöör. Äh, raportöör küsimuste osas seoses kolmandate riikide õigusega, Birgit, palun. aitäh, esimees. ma tean, et päris hilja on juba, aga endiselt on tegemist olulise teemaga ja seetõttu vabandan, et äh, tõenäoliselt mõni minut mul oma seisukoha esitamisega läheb. nagu mäletate, oleme alati koostanud ja esitlenud üldist töödokumenti ning äh, ka teisi dokumente äh, veebruari alguses ühekoos Rahvapartei raportööri Nuno Meeloga, mis puudutab määruse reguleerimisala ja seost teiste Euroopa Liidu reguleerimisvahenditega ning teine töödokument koostöös ECR raportööri Daniel Daltoniga mis puudutas teenusepakkujate rolli. täna räägin ma teile veel kahest töödokumendist, mis on koostatud. nagu mainiti, koos ALDE variraportöör Sofi Intveldi ja kuue variraportööri Sofi Korneli Ernstiga. meenutan lühidalt, miks me nii põhjalikult süüvime nendesse teemadesse töödokumentide vormis. erinevalt nõukogust, mis paari kuuga selle kiirkorras läbi menetles ning andis meile ühise lähenemisviisi juba detsembris, otsustasime meie põhjalikult ettepanekut kontrollida ning seda otsust tehes andsime me endale aru, et äh, see tähendab, et mandaadi lõpuks me kokkuleppele ei jõua. et äh, juba esimese kolme töödokumendi tulemuste põhjal ja ka, ja veel tänase kahe töödokumendi Äh, tulemuste põhjal võin juba praegu öelda, et see otsus oli kindlasti õige. mis on siis peamised tulemused nendest kahest töödokumendist? esimene töödokument, mis on koostatud Sofi Intveldiga koostöös, puudutab seoseid kolmandate riikide õigusega. selles järeldame, et eh, tulenevalt Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vastastikuse õigusliku abi eh, lep-, küljest on liikmesriikidel praegu märkimisväärsed võimalused pääseda juurde Ameerika Ühendriikides hoitavatele andmetele, eriti mis puudutab äh, protsessi andmeid ja äh, andmete liikumise andmeid, muuhulgas IP aadresse. olgugi, et äh, on öeldud, et vastastikune õigusabi võtab liiga kaua aega, arvestades internetisündmuste kiirust, on äh, pigem probleem siin äh, selles, et meil on liiga vähe personali selle teemaga tegelemas liikmesriikides. Äh, lisaks need kasutajaandmed ja juurdepääsuandmed, viimased kaks kategooriat, nendest kõige olulisemad andmed kriminaalmenetluse jaoks on nende puhul, nendega seoses on olemas väga tõhusad infovahetuskanalid Ameerika Ühendriikide vastavate asutuste, Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste vahelised sidemed. nii et seetõttu tekib kahtlus, kas komisjoni poolt välja pakutud uus õiguslik vahend on üldse vajalik. pigem tundub, et olemasolevad vahendid, kui neid kasutada tõhusamalt, võimaldaksid selle eesmärgi saavutada, kui liikmesriigid tagaksid nende rakendamiseks piisavad ressursid töödokumendis analüüsime põhjalikumalt ka Ameerika Ühendriikide pilveseadust Cloud Act ning potentsiaalseid eh, tagajärgi komisjoni läbirääkimiste mandaadi eelnõule läbirääkimiseks Ameerika Ühendriikidega. töödokument ütleb siin, et terve rida olulisi küsimusi on praegu lahti. iseäranis need, mis puudutavad õiguslikku alust selliseks kokkuleppeks ning samuti ka küsimus selle kohta, kuidas niisugune kokkulepe oleks ühitatav eri õigussüsteemidega, millele rajaneb ühelt poolt siis Ameerika Ühendriikide Cloud Act ja teiselt poolt Euroopa Liidu vastav vahend. võimalik, et eh, menetluse eh, dokumendis on praegu artiklites viisteist ja kuusteist uus eh, komitoloogia menetlus. aga ka see nii-öelda läbivaatamisvõimalus tekitab märkimisväärseid küsimusi, sellepärast et roll, mis jääb teenusepakkujatele, võib tekitada potentsiaalset konflikti kolmanda riigi õigusega ja seab kahtluse alla otsuse väljastava riigi kohtukeskse rolli eh, küsimuses, kas niisugune konflikt on tegelikult olemas või ei ole. teine töödokument, mille valmistasime ette Korneli Ernst ja mina, käsitleb tingimusi, mille puhul on võimalik anda välja äh, tõendi väljaandmise määrus ja andme säilitamise määrus. Äh, andme esitamismääruse tegemise pädevuse jätmine ainult kohtule ei ole piisav, vaid äh, peaks olema ikkagi need võimalused tagatud ka prokurat-, prokuratuurile Eh, vähem tundlike andmete kategooriate puhul. näiteks juurdepääsu andmete, ah, aga juurdepääsu andmete esitamise nõuded peaksid tuginema ikkagi kohtudokumendile. edasi, ei ole küsimus ainult selles, kes saab selle määruse teha, vaid eh, küsimus on ka süütegudes, mille puhul on võimalik niisugune nõue esitada vastavalt komisjoni ettepanekule oleks äh, andme esitamismäärus juurdepääsu ja kasutajaandmete osas, samuti ka säilitamismääruse äh, tegemise võimalus olemas kõigi süütegude puhul. mis puudutab sisu ja tehinguandmete esitamise määrust, siis näeb komisjon siin ette piirangu, öeldes, et andme esitamismäärus niisuguste andmekategooriate puhul on võimalik teha ainult süütegude puhul, mida karistatakse vähemalt kolmeaastase vangistusega väljastavas riigis. ent kuna see kolmeaastane vangistus kehtib enamuse kuritegude puhul liikmesriikides ning kuna äh, ettepanekus ei sisaldu mõlemapoolse karistatavuse nõuet, siis, siis on siin tegemist õhulossiga selle piirangu näol ning äh, arvestades äh, varasemaid dokumente ning just öeldut, jõudsime järeldusele, et see vahetu õiguskaitseasutuste kriminaalasjades koostöö tegemise vahend äh, teenusepakkujatega läheb liiga kaugele ning täpselt samuti ka proportsionaalsuse ja vajalikkuse osas sest hindajaks on ainult väljastav asutus komisjoni ettepaneku põhjal. seetõttu on meil vaja kohustuslikku teavitussüsteemi väljastava asutuse ja selle liikmesriigi asutuse vahel, kus asub teenusepakkuja. niisugune süsteem võimaldaks täitval riigil vähemalt esitada vastuväite määrusele, kui põhiõigused on mängus, kuid või kui ei ole täidetud mõlemapoolse karistatavuse, kriminaalkorras karistatavuse nõue. lõpetuseks, arvestades neid äh, probleeme, mis on tõstatatud juba varasemates dokumentides, et ja arvestades, et kaks dokumenti on veel koostamisel, jääb üle ainult korrata seda, mida ma alguses märkisin. olen veendunud, et äh, see, et me valisime selle ettepaneku põhjaliku analüüsimise, selle asemel, et see kiiresti läbi suruda, nagu nõukogu seda tegi ja nagu komisjon soovis, et meiegi teeksime, oli igati mõistlik otsus, aitäh. Very much Birgit, so Sophie please no.. Uh, uh, thank you, yeah just a few. aitäh, Sofi Intelt, palun. jah, mõned täiendavad märkused lühidalt. tegelikult juriidiliste mm, instrumentide loetelu on väga pikk, mis näitab, et see õigusakt ei ole veel küps, lahtisi küsimusi on palju ning tahan oma seisukoha selgeks teha, ma toetan põhimõtet, et me loome sellise ühtse võimaluse justiits ja politsei koostööks, see peaks olema see lõppeesmärk. aga kõik tagatised peavad olema paigas. ma ei tea, kust alustada, kes siis lõppude lõpuks otsustab. minu arvates see koormus on siin praegu põhimõtteliselt põhiseadusvastane, et ettevõte peab ise otsustama, kas palve on põhjendatud või mitte ja kui rääkida teenusepakkujatega, siis nad ütlevad, et nad ei saagi otsustada, sest paljudes olukordades me isegi ei tea, mis on selle palve põhjuseks, sest meie neid põhjendusi ei näe. kuidas nad nüüd saavad otsustada, kui nad on vastu pärast seda põhjalikku analüüsi, mis võtab komisjonil või parlamendil kuid, siis nädala jooksul peavad nemad lihtsalt otsustama, see on täiesti võimatu ja me ei saa lasta neil otsustada lisaks palve, kus põhiõigused lähevad vastuollu siseriiklike või muude huvidega, kuidas nemad saavad seda otsustada? ning äh, kui me räägime e-tõenditest, siis me eeldame, et kohtusüsteemid kõikides liikmesriikides on võrdsed, küsimus on vastastikuses tunnustamises, aga kus on üks liikmesriik, mille osas komisjon on juba käivitanud artikkel seitse menetluse, sest ja ka parlament on selle käivitanud, sest justiitsasutusi ei, ei peeta sõltumatuks. näiteks taotlus Poolast, kas siis öeldakse, et ei, me keeldume, kas siis see kohustus jääb neile? kui isegi Euroopa kohus vahistuskohtunikud ei saa lihtsalt keelduda Euroopa vahistusmäärusest, kas siis ettevõtted peaksid lihtsalt keelduma? me näeme, et tähtajad on liiga lühikesed, õiguslikud võimalused ei ole täielikud, kui me räägime Atlandi ülesest mõõtmest, siis see on ka väga probleemne. algusest peale olen öelnud et see, et e-tõendite ettepanekuga üldse komisjon välja tuli, algusest peale oli selge, juba enne, kui nad välja tulid, et lõppeesmärk oli Atlandi-ülene kokkulepe, et see on selline õiguslik alus, keda me siin petame. lõppude lõpuks minu arvates, kui me räägime sellest Atlandi-ülesest mõõtmest, siis me peame investeerima M-latside tõendamisse. siin on palju eeliseid ja kui me ei ole põhjalikult ära kasutanud kõiki võimalusi, kuidas M-latsi parandada, siis me ei peaks üldse rääkima Atlandi-ülesest kokkuleppest, see ei ole lihtsalt vastuvõetav. kui me räägime Euroopa Liidu sisesest mõõtmest, siis kogu südamest ma toetan seda põhimõtet, aga kõigepealt on meil vaja tagatised paika panna ja siis on meil vaja õiguskindlaid sätteid seoses e-tõenditega ning see ettepanek praegu ei vasta standarditele. Thank you very much and I just wanted to say to you that I did advance. aitäh, ma tahtsin öelda, et nõukogu mitteformaalsel lõunal justiits- ja siseküsimuste alal ma käsitlesin mitmeid neid teemasid, mida sa mainisid, aga loomulikult mõned nõukogu liikmed, nagu sa võid ette kujutada, tahtsid selle e-tõendite teemaga edasi liikuda, aga mina tegin parlamendi seisukohad väga kuuldavaks. Kornelia, palun. ning taas kord on uus dokument laual Euroopa Parlamendis, millega seoses me peame hakkama küsima, taaskord nagu eelkõnelejad märkisid, et eh, kas sellel asjal ikkagi on mõtet, et et võib-olla oleks pidanud, peaks pigem keskenduma olemasolevate vahendite põhjalikumale kasutamisele. tahtsin eh, täienduseks viidata, et millest kõik see segadus tuleb. eriandmete kategooriad, mis nõuavad eriregulatsiooni näiteks kuna, mis andmeid saab esitada. Neid äh, andme säilitamine, andme esitamine, kes vastutab äh, nende eritaotluste eest, mida tuleb täpselt edastada. me näeme, et siin äh, ristuvad väga paljud jooned, andmete kategooriad, vastutus, pädevus, tõendite tagamine ning see muudab olukorra väga keeruliseks. sest me peame ju mõtlema, et me reguleerime olukorda kahekümne seitsmes tulevikus liikmesriigis, see tähendab, et kakskümmend seitse potentsiaalselt erinevat lähenemist on, on sellele, mis on kuritegu ja nii edasi ja mul tekib tõsine mure, et niisuguse regulatsiooniga, nagu see praegu siin laual on, väheneb põhiõiguste kaitstuse tase mitmes liikmesriigis ning see on küsimus, mis, mida me, meie peaksime väga tõsiselt võtma. vaatame näiteks seda, mis on nende süütegudega seoses. paljude teemadega seoses on märgitud, et eh, liikmesriikides käsitletakse kuritegu, kuritegusid erinevalt. kui me vaatame neid koosseisu, koosseise ja kui me ei näe, ei näe siin mõlemapoolse karistatavuse nõuet, mis tähendaks, et mõlemas riigis peaks see tegu olema määratletud kuriteona, peaks olema sarnane koosseis ja kui seda ei ole, siis tekib tõsine probleem. võtame Ungari ja Poola. seal on mingid asjad karistatavad, mis teistes riikides ei ole karistatavad. ja näiteks võtame abordi või mingid muud küsimused, näiteks usulised õigused või, või abistatud suremine nii et äh, kõigi nendega seoses tekib väga palju probleeme, et kui me siin ei näe ette mõlemapoolse karistatavuse nõuet, siis anname kohe osad põhiõigused ära. ja nüüd äh, vajalikkus ja proportsionaalsus, nad formuleeritud on väga ilusasti, umbes nii nagu viigileht, millega üritatakse midagi varjata, aga kui me selle lehe eemaldame ja vaatame äh, menetlust, siis öeldakse siin selgelt, et millega need põhimõtted seoses on kas äh, süüdistatava õigustega või inimõiguste konventsiooni näiteks, kui me võtame, et siis, siis on siin reservatsioon, et need meetmed peavad olema demokraatlikud ühiskonnas vajalikud, aga siin ei öelda mitte midagi niisugust. et äh, milleks vajalikkus, äh, proportsionaalsus, mille suhtes ei ole täpsustatud ja siis tekibki loomulikult probleem täitvale asutusele. ning ei ole võimalik mingeid sisulisi vastuväiteid esitada ei ole mingit e, reaalset õiguskaitset kõigis nendes ettepanekutes. ei ole mingeid menetluslikke e, selgitusi selle kohta, mis peab olema vajalik, mis peab olema proportsionaalne ning see on erinev teistest e, regulatsioonivahenditest, mis meil Euroopa Liidu tasandil on menetlusega seoses ning seetõttu tuleb tuleks öelda, et me saame niisuguse ettepaneku ainult tagasi lükata. no kindlasti võiks öelda, et kõik need andme säilitamise ja esitamismäärused peaksid tuginema kohtulikele meetmetele. teiseks, meil on vaja kohustuslikku süsteemi äh, täitva asutuse ja taotleva asutuse koostöö osas selgete õigustega. ning äh, reguleeritud peaks olema, mis tingimustel on võimalik välja anda ning, eh, eh, ning tuleks korralikult sisustada ka vajalikkus ja, ja proportsionaalsusõigused ja kuna seda tehtud ei ole, siis on arutada selle ettepanekuga seoses ikkagi väga-väga palju. suur tänu, aitäh kõikidele sõnavõtjatele. kas keegi soovib veel kõneleda? ei, siis suur tänu ning teisel aprillil tutvustame siis kahte ülejäänud töödokumenti, mis tähendab, et arvestades praegu proua May tegutsemist, olen ikka veel siin, muidu ma jään sellest ilma. igal juhul suur tänu ma jään sind igatsema, Kornelia, aga võib juhtuda, et ma olen ikkagi veel siin, sest peaministrid üleval korrusel midagi arutavad. ja kaheksateistkümnenda märtsi koosolekul ma olen kohal. nii. igal juhul jah. nii juhataja tänab ka tõlge, aitäh kõikidele töötajatele, kohtume homme.